okei okay.. tere hommikust, palun istuge oma kohtadele. ma arvan, et meil on juba olnud piisavalt aega siin äh, istungiks valmistuda, ma tean, et niipea kui me istet võtame, tuleb rohkem saadikuid juurde, aga iga minut, mille me praegu raiskame, on raisatud äh, kõneluste arvelt. tere tulemast teist korda äh, majanduskomisjoni kohtumisele sellel nädalal ja see kohtumine toimub siis äh, fraktsioonide nädalal. kõigepealt äh, me peame kinnitama päevakorra, ma näen, et kellelgi ei ole vastuväiteid päevakorrale. et, et esi-, juhataja teadaandeid ei ole, nii et, et me saame alustada kohe avaliku kuulamisega, mis puudutab majandusjuhtimise tugevdamist Euroopa Liidus mul ei ole teile vist vaja meelde tuletada, et tegemist on väga olulise teemaga. ma arvan, et sellel teemal ei ole vaja midagi pikemalt öelda, niimoodi on meil aruteludeks rohkem aega. mul on väga hea meel tervitada siin Mario Montit, kes siis on meie peaettekandja eh, kogu selle teema kohta. ta räägib siis arengutest nii, nagu tema neid mõistab. ma ei tahaks meie arutelu aega rohkem raisata ja annaksingi kohe sõna Mariole, palun. suur aitäh, proua eesistuja, suur aitäh, et te mind siia kutsusite. mul on väga suur au ja väga hea meel olla siin majanduskomisjonis ja seda kahel põhjusel esiteks, minu arv-, minu jaoks oli see äh, üks kõige olulisemaid parlamendikomisjone siis, kui ma olin veel volinik. siin on äh, toimunud ma ka kaks minu kuulamist üheksakümne viiendal ja üheksakümne üheksandal aastal nii et, et äh, paljud teist on mulle juba isegi tuttavad siin komisjonis. teiseks, teie komisjon mängib väga olulist rolli selles parlamendis ja mängib seda rolli täiel määral. ma olen väga tähelepanelikult jälginud, mida te olete saavutanud finantsjärelevalve paketi osas ning ma soovin, et Euroopa Liit suudaks saavutada selle paketi vallas sama häid tulemusi nagu teie siin oma komisjonis. ma Äh, alustaksin äh, terve rea lühikeste tähelepanekutega järgmistel teemadel. kõigepealt, äh, kuidas ma näen üldiselt majanduse juhtimise paketti, mis võiks selles kontekstis olla eurovõlakirjade roll, lõpetuseks mis võiks selles üldises kontekstis olla Euroopa Parlamendi konkreetne roll, minu arvates? kõigepealt siis majanduse juhtimise pakett tervikuna. ma loodan, et mõne minuti pärast saate te ka äh, minu kolm lühikest artiklit, mis võib-olla võiksid teile kasuks tulla, kui teid see teema iseäranis huvitab majanduse juhtimise pakett on minu arvates äh, oluline samm edasi Euroopa Liidu jaoks. mina näen sellist ohtu, et see juhtimise pakett äh, võib-olla äh, kannatab natuke lühiperspektiivis lähenemise pärast Äh, mõned võivad öelda, et, et selline lähenemine on väga vastuoluline. ma arvan, et see oht, mida ma mainisin, on olemas, on oht olemas, et äh, poliitikud üritavad täiesti õigesti äh, kõrvaldada seda lühiajalisuse perspektiivi turgudelt, aga tulemuseks on see, et sellise lühiajalisest perspektiivist äh, lähtuvad moonutused äh, leiavad kajastamist ka selles meetmete paketis, mida nad kavandavad. miks ma seda kõike ütlen? Need meist, kes on juba piisavalt vanad, kellel on juba piisavalt elukogemust, on sellise tsükliga varem juba kokku puutunud. üheksakümne kuuendal, üheksakümne seitsmendal aastal äh, sündis majanduskasvu ja stabiilsuspakt. siis räägiti kolm koma null protsendist, see oli see moto, mida igal pool eriti Saksamaal korrati, sellega edendati majanduskasvu ja stabiilsuspakti. minu arvates oli selline lähenemine tollel ajastul täiesti õige. pakuti välja selline väga lihtne sõnum et, et kolm koma null protsenti eh, oli just õige lähenemine, sest et tollal oli eesmärgiks veenda suhteliselt vastumeelseid sakslasi ja hollandlasi selles, et euro saab olema sama tugev valuuta nagu näiteks Saksa mark. mõned lõuna, kuigi siis oli juba selge, et, et mõned äh, mitte väga distsiplineeritud Lõuna-Euroopa riigid võivad peatselt Eurotsooniga liituda ja see tegelikult üsna peatselt juhtuski. aga äh, pärast seda rõhuasetust kolm koma nullile äh, selgus, et stabiilsus- ja majanduskasvu pakt ise oli selline, mille reeglitest Saksamaa ja Prantsusmaa kinni ei pidanud ja see oli iseenesest halb, aga see pakt takistas ka äh, tavaliste jõustumismehhanismide toimimist. nüüd ähm, mõnedes riikides, näiteks Saksamaal Äh, võime näha sellist soovi äh, jõustada distsipliini pärast seda, mis on juhtunud Kreekas ja mujal. võib-olla praegu on oht, et poliitikud jällegi äh, näevad asju väga lühiajalises perspektiivis, seavad sellised tingimused, mis tagavad küll distsipliini lühemas perspektiivis, aga võib-olla mitte pikemas perspektiivis. loodame siiski, et ähm, et seda siiski ei juhtu ja et meil on ka tulevikus äh, tugev distsipliin, aga viisil, mis on rakendatav. ma arvan, et Äh, mõned asjad pälvivad erilist tähelepanu, just eriti parlamendi tähelepanu ja muide, mul on väga muljet avaldanud teie komisjoni koostatud raportite kvaliteet. mina äh, ütleksin, et arvestades neid ettepanekuid, mis meil praegu laual on, meil on vaja pro-, vähem poliitilist jõustamist äh,, äh rohkem distsipliini eurovõlakirju selleks, et turudistsipliini tugevdada ning erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et distsipliin vajab majanduskasvu. vähem poliitilist jõustamist, mida ma sellega mõtlen? komisjoni roll peaks suurenema, ka teie komisjon jagab seda seisukohta ja ma arvan, et see peaks äh, suurenema rohkem, kui praegune raamistik seda ette näeb ja mõned muudatusettepanekud, mis teie raportites on tehtud, lähevad minu arvates õiges suunas. olgem ausad, see koht, kus jõustamismeetmeid äh, liikmesriikide mõjul äh, moonutatakse, ei ole mitte Euroopa Komisjon, vaid nõukogu. ettepanekutes üritatakse ka näiteks kui vaadata Van Rompuy rakkerühma lõppraportit, vähendada nii palju kui võimalik äh, volinike kolleegiumi otsuste langetamise rolli. Äh, usaldatakse küll valdkonnas pädevat volinikku, aga mitte teisi volinikku. mina olen olnud äh, Euroopa Komisjoni liige kümme aastat, ma olen neid asju väga tähelepanelikult jälginud Äh, volinike kolleegium on alati toetanud näiteks äh, majanduspoliitika eest vastutava voliniku seisukohti. ja tavaliselt on see olnud Ecofin, kes ei ole äh, rakendanud komisjoni otsuseid nii nagu ette nähtud. ja Äh, on juhtunud, et komisjon on otsustanud selle eest isegi nõukogu Euroopa Kohtu ette tuua. pikemaajalist distsipliini on samuti vaja ja see on seotud siis majanduskasvuga. minu arvates selleks, et me saaksime olla tõesti usaldusväärsed, peab distsipliin olema selles kontekstis, mis äh, soodustab vastavate poliitiliste meetmetega majanduskasvu siin on minu arvates äh, vaja äh, kahte aspekti, mida praegu ei ole, üks nendest on integratsioon ja teine investeeringud. ma nimetan neid siis äh, kasvu kaheks mootoriks. kõigepealt integratsioon. Euroopa majanduse praeguses etapis ei saa me loota, et majanduskasv tuleb kunstlikust toetusest äh, läbi eelarve puudujäägi. ma niisiis, kust see majanduskasv võiks tulla? ma arvan, et suurim kasutamata kasvureservuaar on just nimelt majanduse sügavam integratsioon. nii et, et üldse turu parem ja põhjalikum toimimine aga selles valitsemispaketis sellest midagi ei räägita, kas on normaalne, et selline element on puudus? minu arvates ei ole normaalne. sellepärast, et kui me vaatame rakkerühma raportit, kus öeldakse, nende ettepanekutega me lõpuks ometigi hoolitseme Majandus- ja Rahandusliidu majandussamba eest, siis tegelikult see ju niimoodi ei ole. Eh, majandus- ja Rahaliidu majandussammas on ju mis asi? üks majandusliit, eh, majandusliidu strukturaalne eksistents, see tähendab aga täielikku integratsiooni selles osas aga ei ole selles dokumendis mitte midagi öeldud. seal kasutatakse selliseid äh, üldisemaid väljendeid, räägitakse strateegiast kaks tuhat kakskümmend ja nõnda edasi, aga see poliitilises mõttes atraktiivne Euroopa Liidu õigusakt ei sisalda midagi sellist, mis võib-olla ei ole äh, nii väga atraktiivne, aga minu arvates palju olulisem kui see keerukas jutt finantsdistsipliinist ja muust. nii et, et äh, see on tõesti kahetsusväärne ja ma loodan, et äh, me tõesti leiame viisi, kuidas see majanduskasvu oluline aspekt jällegi meie tegevuse keskmesse tuua majandussamba üks teine aspekt on loomulikult äh, majandus- ja rahaliidu äh, poliitikate juhtimine. ja see on siis selles paketis üsna hästi kajastamist leidnud, aga siiski ma leian, et äh, see pakett on võib-olla liiga palju seotud esialgse majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga, sinna on küll tehtud mitmeid keerulisi lisandusi ja muudatusi, asju on täiustatud, aga põhiline asi on ikkagi eh, jäänud tähelepanuta. nimelt, et see protsess eh, meie poliitika peaks olema selline, et me soodustame tulevasi põlvkondi Äh, oluline äh, vahe ei ole mitte avaliku ja erasektori vahel, äh, vaid selles, et meie praegused kulutused vastaksid praegustele vajadustele ja arvestaksid ka tulevaste vajadustega, see tähendab, et me investeeriksime ka tulevikku. mulle tundub, et seda, see tuleks lisada muidu me oleme jällegi äh, silmitsi selliste moonutustega nagu varemgi, kui me ütleme, et mis tahes valitsuse kulutused äh, on ilmselt halvad ja neid tuleb kärpida. samas mis tahes kulutused erasektori poolt ei ole halvad, neid ei tule kärpida, siis äh, ja isegi, kui neid kulutusi tehakse tarbimiseks ja seda tarbimist äh, finantseeritakse laenudega, äh, siis, siis me satumegi sellistesse probleemidesse, nagu meil juba oli. nii et, et siin tuleks asju natuke põhipunktides ümber mõelda. ja ma arvan, et me oleks seda pidanud juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal tegema, aga siis oli minu seisukoht vähemuses. lõpetuseks mainiksin eurovõlakirjade teemat. minu arvates on see teema eriti huvitav, sest äh, tegemist on pidevalt muutuva teemaga. Äh, kogu aeg muutuvad põhjused, miks need võlakirjad võiksid olla ligitõmbavad. ma tahaksin öelda seda, et praegu ilmselt räägitakse väga palju nõndanimetatud Bowlesi võlakirjade sünnist. Äh, nende võlakirjade taga on suurepärane Briti aju ja see võib-olla omamoodi mõjutab ka seda äh, ideed, aga mina igatahes toetan seda ideed niisiis, eurovõlakirjad on eh, juba väga pikka aega olnud majandusinimeste vahel arutusel, eh, viimasel ajal on neid käsitletud ka poliitilistes dokumentides. mina kõnelesin eh, võlakirjadest ka oma raportis, mille ma koostasin härra Barrosole ma leiaksin, et selline, et praegu, ma leian, et meil praegu ei ole sellist üle-euroopalist võlakirjade turgu ning oma raportis ma mainisin, et sellist võlakirjade turgu ei tohiks karta, ei tohiks karta, et see äh, soodustab mõningates riikides äh, vastutustundetut finantskäitumist äh, Brügel äh, on samuti koostanud raporti nõndanimetatud siniste võlakirjade kohta ja seal on ka väga põhjalik tehniline ning poliitiline analüüs. Need teie seast, keda võib-olla äh, see teema huvitab, äh, võiks lugeda artiklit Corriere de la Seras teisest detsembrilt. ja see ilmus siis paar päeva enne väga olulist äh, Jean-Claude Junckeri artiklit. sisuliselt äh, on praeguseks üsna hästi teada, millised oleksid äh, eurovõlakirjade eelised ja ma ei pea nende all silmas finantsinstrumente, mis tahaksid katta tulevasi kulusid ole, olgu see siis majanduslikult väga kasulik, nagu näiteks tõsised investeeringud, ma pean hoopis silmas äh, seda riigivõla, neid kui riigivõla haldamise instrumente. niisiis, nende võlakirjade eelised on kõigile väga hästi teada, aga nagu muudelgi juhtudel, peaksime pöörama tähelepanu sellele, mis, millised on need puudused siis selliste riikide jaoks, kes on seega korralikult käitunud? minu arvates on väga huvitav analüüsida, miks näiteks isegi Saksamaa jaoks oleks ikkagi kasulik eh, eurovõlakirju välja anda. mõningaid vastuväiteid ei saa väga kergesti kõrvale heita võtta, aga neid siiski on võimalik kõrvale heita. ma just mainisin seda, et majandusanalüüs tõestab, et ei pea paika see, et Saksamaa peaks loobuma oma äh, madalamatest äh, tulu, maksudest finantsturgudel. lisaks sellele äh,, kui mina oleksin sakslane siis minule igatahes meeldiks väga see, ja muide, Saksamaa kantsler juhtis väga õigesti tähelepanu oma ühes avalikus sõnavõtu sellele, et ka eraturg peaks ohvreid tooma. see on väga õige lähenemine. turul tekitas tohutult laineid ja see on ka loomulikult arusaadav loomulikult siis tuli hakata valitsusele anda garantiisid, jah, me seda teeme, aga alles pärast aastat kaks tuhat kolmteist. kui meil on aga olemas need eurovõlakirjad, siis meil on normaalne mehhanism, mille abil turuosalised vabatahtlikult äh, toovad ohvreid, sellepärast et kui te olete võlakirja omanik, äh, näiteks teil on Portugali võlakirjad, siis te võib-olla soovite nendest vabaneda ning Euroopa Riigivõla Amet ostaks need siis äh, Äh, ära järelturul, äh, loomulikult äh, väiksema hinnaga, sest et kui te hoiaksite neid tähtaegumiseni, siis te saaksite nende võlakirjade eest täissumma. tegemist on väga lihtsa selgitusega, miks see võimaldaks normaalsel viisil, mitte sellisel plahvatusohtlikul viisil kõigil turul osaleda ma saan aru, et ma pean hakkama lõpetama oma sõnavõttu, proua eesistuja. üheks suureks probleemiks on see, et turud pärast euro sündi on justkui uinunud, nad on kümme aastat maganud, sest et nad ei ole suutnud äh, avaldada distsiplineerivat mõju eurole. ja nüüd äkitselt on nad ärganud see aga ei oleks niimoodi läinud, kui meil oleks olnud eurovõlakirjad, sest siis oleksid turud avaldanud survet, sest et erinevate võlaliikide vahel oleks olnud vahe. ja veel üks asi eurovõlakirjade kohta, kui mina oleksin sakslane Äh, või, või lihtsalt eurooplane, siis äh, mina oleksin väga mures äh, ainuüksi sellepärast, et inimesed hakkavad küsima, et kas Euroopa Keskpangast on saamas halb pank, raskustes pank. kui meil ei ole normaalseid turuinstrumente nende eurovõlakirjade absorptsiooniks, siis võib juhtuda niimoodi, et tulevikus Euroopa Keskpank tõesti ostab need võlakirjad ära, aga siin on väga tõsiseid probleeme. üks, millele viitas Bundesbanki president, see tegelikult ei ole kooskõlas riigieelarve puudujäägi rahastamisega, keskpank ei pea seda tegema ja teiseks, mis puudutab varade kvaliteeti, siis see, selline lähenemine ei ole ka hea. me oleme näinud äh, nüüd äh, küsimus on selles, et kas me tahame Euroopa Liidu ühte parimat saavutust aastate jooksul muuta selliseks kahtlase mainega institutsiooniks lihtsalt sellepärast, et me ei suuda üle saada mingitest ideoloogilistest vastuseisudest eurovõlakirjadele. ja nüüd kohe päris lõpetuseks. ma tahan öelda, et ma olen lugenud teie raportit küll suhteliselt kiiresti ning mulle tundub, et teie raportites on üks ühine joon. Te üritate äh, rohkem ühenduse meetodit kogu sellesse asja sisse tuua. minu arvates on see äärmiselt oluline, äh, hindamaks, kas te teete kasulikku tööd või ei ja mina soovin teile edu teie töös. mõnedes raportites on näha ka valmisolekut Äh, suurendada parlamendi rolli mõningates menetlustes. ma esitasin endale küsimuse, et kas on normaalne, et lisaks sellele, et parlament küsib endale rohkem volitusi, aga kas see on halb või hea? mul on teile üks väike hea uudis. mina, nagu paljud teised, olen suhtunud skeptiliselt rahvusparlamendi äh, Äh, ülemäärasesse rolli. paljudes riikides me oleme viimastel aastatel näinud, kuidas äh, rahvusparlamentide manööverdusruum valitsuste suhtes on vähenenud, äh, tuleb kinni pidada teatud ülempiiridest, kui näiteks parlament esitab muudatusettepanekuid ja nõnda edasi. liikmesriikide parlament peetakse oluliseks eelarvedistsipliini osaks, eriti kui valimised on tulemas. mida saaks selles mõttes öelda Euroopa Parlamendi kohta? ei. miks? see parlament omab institutsioon, ei oma institutsionaalselt üleüldse mingit mõju distsiplineerida või mitte distsiplineerida liikmesriikide eelarveid teisalt on parlamendil loomulikult oluline roll ühenduse eelarve kujundamisel ja vastuvõtmisel, aga seda selles paketis ei arutata. niisiis, kõigepealt parlamendi suurem roll eelarveprotsesside hindamisele liikmesriikides on hea. mina leiaksin, et, et sellest oleks palju kasu. miks? sest et äh, parlamendist võiks saada just nimelt see läbipaistvuse kants. probleemiks, mis meil siiamaani on olnud äh, stabiilsus- ja majanduskasvu paktiga, on just nimelt see valitsuste äh, koostöö asjade varjamiseks Äh, seda on nimetatud isegi natsionalismi kartelliks. niisiis, kui Euroopa Parlamendile antakse pädevus heita valgust nendele menetlustele, mis selle parlamendi ette mingil hetkel jõuavad, heita pilk nendesse äh, varjatud mängudesse, äh, siis saaks parlamendist äh, ja, ja kodanikud näeksid ka teda kui äh, olulist distsiplineerivat faktorit eelarve vallas, aitäh! suur tänu! When you are saying such interest kui räägite selliseid huvitavaid asjaolusid parlamendist, siis äh, peame tuletama teile sellegipoolest meelde, ehkki meil on meil raske teha, et äh, aeg saab otsa Need, kes soovivad äh, sõna, siis andke märku, mina kõigepealt soovin sõna, sellepärast et äh, järgmised kõne-... kas keegi soovib veel midagi lisada? ei. Maarja, kuivõrd sa mainisid seda, siis minu ettepanek, mis, mida arutleti eile Euroopa semestri teemalisel seminaril muudaks äh, intressimäärade käsitlemist äh, erinevate päästemehhanismide raames. loomulikult äh, võiks seda kasutada ka bond, ka võlakirjade mehhanismi puhul. põhimõtteliselt on tegemist väga lihtsa põhimõttega. summad, summade puhul, mida makstakse, võtame näiteks, mida Iirimaa maksab, selle puhul on oma mm, preemiumid mis äh, kajastavad puudujäägi määra, aga kui tegemist on nii-öelda eneseabi äh, meet-, meetmetega, siis me ei peaks käituma nagu investeerimispangad ja kui põla, äh, kui perioodi lõpuks ei ole puudujääki, siis peaksid summad minema tagasi laenajale, võib-olla si-, laenuvõtjale, võib-olla siis kaks protsenti näiteks läheks tagasi. ma arvan, et äh, see on suurepärane lahendus, mis aitab, äh, mis on äh, otsekui präänikuks ja aitab ära hoida puudujäägi ja see präänik muutub üha atraktiivsemaks sellepärast et turg näeb äh, seda potentsiaalset summat, mis võla tagasimaksel tagasi tuleks ja seetõttu see mõjutab äh, olukorda ja aitab äh, intressimäärade tasumise raske ülesandega toime tulla, no kuna intressimäärad on siiski alguses päris kõrged, siis ei ole tegemist liigselt kerge protseduuriga, mis moraalse ohu probleemi lahendab ja raha ei saa tagasi ennem, kui ei ole puudujääke ja seetõttu on ka konkreetsed tingimused paigas, nii nagu me oleme seda soovinud näha. ühesõnaga, sellest juba eile räägiti, minu väikesest mõttekesest nii-öelda, ja Saksamaa ametnikud olid ennast sellega kurssi viinud juba varem, nad rääkisid sellest ka Euroopa äh, majandus- ja finantskomisjonis ja ECOFIN-i peadirektoraadis äh, Barroso äh, kontorites on ka sellest räägitud äh, ja paistab, et paljud leiavad, et see mõte võiks toimida. lubasin mõningatele oma kolleegidest, et teen oma ettepaneku ja nüüd olen siis seda ka teinud, ma arvan, et selle üle võiks mõtiskleda ja võib vaadata näiteks stabiliseerimismehhanismi selles valguses, seda võiks aga laiendada ka eurovõlakirjade süsteemile. ja kui keegi aru ei saanud, siis pöörduge minu poole hiljem, ma ei hakkaks sellest põhjalikumalt siin rääkima. aga nii palju selgituseks ainult seetõttu, et Maarja seda ise mainis siin ja esimene, kes soovib sõna või küsimuse esitada, on Viki, palun Viki. suur tänu, Sharon. ma tegelikult ei tahtnud selle kohta küsimusi esitada aga väga tore on, et me kõik esitame loomingulisi ettepanekuid ja võib-olla mina esitaksin siit omalt poolt ühe mõtte. ja intressimäärad on seotud tegelikult ka maksujõudsuspreemiumiga ja ja kui me nüüd vaataksime seda selles valguses, siis äh, võib-olla saame paremini aru, mis toimub. ja minu küsimus, pikaajalised investeeringud, äh, te rõhutasite, kui oluline on see, et me investeerime majanduskasvu ka tulevikus ja et äh, mitte kogu riigieelarve tarbimine, kulutamine äh, ei ole mitte kurjast ja erasektori tarbimine ei ole, ja ei ole ainult hea. me peame vaatama kapitaliinvesteeringute projekte, see on oluline, need on keerulised, võtame näiteks äh, transpordisektori ja nii edasi, see aga märksa keerulisem on uurida millised on meie investeeringud haridusse, näiteks sellised põhimõttelised investeeringud ja kuidas äh, me saame omal ajal pikas perspektiivis sealt tagasimaksed või taga, tagasikasumid nii-öelda. me rääkisime sellest enne jõule, võib-olla olete te vahepeal asja üle mõelnud, kas te olete püüdnud mõelda selle üle äh,, kuidas see põhimõtteliselt toimub, kõik valitsused tahavad tuleviku kasvu äh, investeerida, mitte ainult äh, kapitaliinvesteeringute näol, aga kuidas teie seda siis numbrites ja matemaatikas üldisemalt väljendaksite? ma arvan, et võtame mitu küsimust korraga, kõigepealt Uudo veel. suur tänu, Sharon härra Monti, mulle meeldis väga teie sissejuhatav sõnavõtt. härra Monti, mulle meeldis teie sissejuhatav mulle meeldis väga teie sissejuhatav sõnavõtt. alustan uuesti nüüd saksa keeles, nüüd kus olete tõlki üles leidnud. mulle tõesti meeldis teie sissejuhatav sõnavõtt ja mulle meeldis, et te viitasite ka kahe tuhande kolmandale aastale. ja mulle meeldis, et te mainisite seda kiusatust Euroopa tasandil sageli keskenduda lühiajalisele perspektiivile ja unustada meie pikema aja eesmärgid. kuid mul on ka üks küsimus, mille või täpsemalt öeldes ma tahaksin paluda, et te midagi põhjendaksite, täpsustatakse. nimelt äh, rääkige meile täpsemalt äh, ettepanekute paketi puhul, äh, milline, kus täpselt on see risk, et meil pikk, pikaajaline perspektiiv silmist kaob, kus peaks parlament oma abikäe osutama selles antitsüklilises pikaajalises perspektiivis, kuidas me saaksime rohkem Euroopa väärtusi, Euroopa perspektiivi sisse tuua. me peame mõtlema küll pikaajalises perspektiivis, kuid kuidas seda majanduslikku paketi näol ellu viia õigusloojatele, me peame keskenduma üksikasjadele majanduse pikaajalises planeerimises. ja mulle meeldis ka see, mida ütlesite äh, eurovõlakirjade kohta, tegemist on väga mõjuva argumendiga minu jaoks ja ka Saksamaa jaoks kuid milline oleks institutsiooniline konstruktsioon Euroopa võlakirjade taga, Euroopa amet, mingi fond või, või, või mis organisatsioon, võib-olla räägiksid sellest täpsemalt, aga õigusloomelise töö täpsustamine on minu jaoks olulisem küsimus, palun. suur tänu, nüüd on pooled sõnavõti soovijatest juba sõna võtnud, aga Fil-, Philipp, Selvi ja Jo-, Jorgo. aga Maarja, võib-olla vastaksid nendele kahele küsimusele enne kui anname sõna teistele, aga meil on veel üks ettekannete voor, nii et pidage seda ka meeles uh,. Sure. <clears throat> suur tänu, proua esinaine. jah, mis puudutab äh, maksujõuetust, äh, mida mainis proua Ford, äh, see on äärmiselt oluline ja maksujõulisus tuleb arvesse võtta kõikides meie aruteludes mis puudutab ähm, pikaajalisi äh, investeeringuid erasektorisse, siis äh, proua Ford küsis, äh, kas mul on mingeid täiendavaid mõtteid, täiendavaid ideid kvantifikatsiooni kohta ja selle, ja ta soovib teada, kas kuidas tagada, et liikmesriigid ei sooviks eeskirjadest kõiki investeeringutega defineerida, et distsiplinist kõrvale hoida. mina oma mõtted olen sõnastanud üheksakümne kuuendal aastal, kui rääkisime sellest Euroopa Komisjonis, mõistsin, et selliste ülesannetega on mitmeid raskusi, selle ülesehitamine on äärmiselt keeruline, aga kui me alustame nüüd Eurostatiga liikmesriigidega ja alustame arutelusid selle üle, mida me peaksime investeeringutena määratlema, võib-olla siis me jõuaksime aastate jooksul ka tulemuseni, mis oleks kohaldatav. seda ei ole tehtud, sellepärast et selliseid mõtteid peeti ohtlikuks. ma arvan, et me peaksime igal pool, igas valdkonnas, nii majanduses kui ka elus üldisemalt eristama äh, nii-öelda esimest ja teist järku investeeringute puhul ka, mis asi on investeering, on teisejärguline raskus, aga esimesejärguline küsimus on, kas me oleme nõus kõik selles osas, et eratarbimine, mida rahastab laenamine, ei ole automaatselt parem kui kõik riiklikud investeeringud, kui sellega seoses on probleeme, siis me peame arutlema meetodite üle, mina leian, et me peaksime väga piiravaid definitsioone kasutama, äärmiselt rangeid definitsioone kasutama ja piiravaid definitsioone kasutama, aga leppigem kokku mingi süsteemi osas, mis igal juhul kannab hoolt meie tuleviku huvide eest. härra Poolmann, kahe tuhande kolmanda, kolmas aasta ja kuidas täna pöörata äh, rohkem tähelepanu pikaajalisele despekti distsipliinile lühiajalise distsipliini ees. eile konverentsil, kus osales ka proua Pauls, rääkisime me meie äh, pakettidest äh, tulevikus ilma praeguste tekstide piiranguid arvesse võtta, oli väga palju positiivseid ettepanekuid, oli väga palju äh, radikaalseid äh, kriitilisi nooli. see kõik on väga hea, me peaksime meeles pidama seda, et äh, me töötame kõik süsteemi kallal, mis on nutikas, mis on mõistlik, kuid see on ainult üks võimalus distsipliini mm, tagamiseks, üks distsipliini tagamise algatuse. ja teil on mitmeid tekste, millest lähtuvalt oma tööd teha kuid äh, siiski on ka teisi võimalusi. võtame siin ühe võimaluse lühiajalise distsipliinile keskendumiste vältimiseks on kvantifitseerida taas äh, võla ja skp ja äh, vahekorra vahekorra sissetoomine teksti. see on väga hea, aga me peame jällegi lahtuma ka kainest mõistusest. kui te soovite kahest õigusaktide abil uut nii-öelda taassisenemise pa-, passi, siis äh, seame me ohtu oma teised äh, kaine mõistuse lähenemise põhimõtted, võib-olla on tekstis äh, võimalusi ka riigi investeeringut sisse tuua, ma ei tea me selleks, et distsipliini mitte nõrgendada. mina isiklikult oleksin äh, nulli poolt, me oleme varem rääkinud äh, kolmest, äh, miks, miks kolm, kui me tahame, et meil oleks tarbimine ja nii edasi. null. ja eurovõlakirjad ja institutsiooniline disain ma arvan, et meil oleks vaja ühenduse ametit, kes annaks välja eurovõlakirju. me ei taha aga ameteid lõputult luua, see on parlamendi jaoks väga delikaatne küsimus. ja seetõttu võiks olla tegemist ühe pädevusega, mille võiks anda Euroopa äh, finantsjärelevalve süsteemile. mul on nüüd äh, neli sõnasoovijat, teeme seda siis äh, kahekaupa. Philipp ja Silvi ja siis äh, annan sõna jällegi Maarjale ja siis Jouko ja Astrid. suur tänu, Sharon, ütleb Philipp Lambert. suur tänu, professor Monti oma sõnavõttu, teie sõnavõtu eest, te esitasite mitmeid huvitavaid mõtteid. mina tahaksin rääkida investeeringutest ja in-, investeeringutest kas, ja integratsioonist, kahest innist nii-öelda, kas meil on võimalik tõeline majandusintegratsioon ilma öö, äh, fiskaalse föderatsioonita, ma ei öö, äh, mõtle sellist äh, fiskaalset föderatsiooni nagu äh, Trichet, sest tema räägib äh, ainult kuludest, aga mina räägiksin tuludest. lähtume siin siseturupoliitikatest, konkurentsipoliitikatest, ilma eelarve tuludeta mida jagatakse ja koordineeritakse liikmesriikide vahel, eh, kas tõesti on võimalik üldse majanduslik integratsioon, ma räägin siin energiamaksudest eh, ja, ja muudest maksuliikidest, eh, samuti pettuse vastase võitluse koordineerimisest, kui me ei koordineeri oma tegevust paremini, kas on üldsegi võimalik majanduslik integratsioon, mis aitaks meil Majandus- ja Rahaliidu tööd jätkata? ja teine asjaolu, me ei saa investeeringud ilma ühiste investeerimisprojektideta, näiteks energia, transpordi valdkonnas, samuti ka teadusuuringute ja arenguraamprogrammide vallas. Nende instrumentide abil saaksime me saavutada paremat integratsiooni. Selvi, suur tänu, härra professor, et te tulite täna meie komisjoni tahaksin tänada teid mitte nende sõnade eest, mida te ütlesite parlamendi ja parlamendi töö kohta, vaid äh, ma tahaksin tänada selle, teid selle eest, et te mõistate, milline on meie töövaim. Äh, väga paljud inimesed äh, viskavad nalja meie soovi üle oma pädevust suurendada mis ei ole tegelikult ju tõsi, te olete mõistnud, kui oluline on läbipaistvus ja kuidas meie suudame sii-, sellega seoses oma ülesannet täita. liikmesriikide parlamentidel on loomulikult oma ülesanded, oma pädevused, aga nad ei ole distsipliini ülesannet piisavalt täitnud, meie võime seda siin teha mis puudutab eurovõlakirja, siis ma arvan, et teil on õigus, kui te rõhutate, et me peame leidma vahendeid, mis aitavad riikidele distsipliini rohkem südamelähedaseks muuta. me peaksime turgudele distsipliini tagasi tooma. kaks konkreetset küsimust ka. üheksakümne kuuendal aastal öeldud sõnad, ma, ma ei tea, kas need on avalikud või mitte, ma loodan, et need on avalikud, sellepärast et äh, head mõtted ja nende areng ja küpsemine võtab aega, nii et võib-olla võiksite te neid mõtteid veel jagada, sest et need on endiselt asjakohased. ja siis veel majandusjuhtimise üleilmne olemus või loomus me ei saa öelda, et me oleme muutnud majandusjuhtimise Euroopas tugevamaks, me ei ole seda teinud, me peame tegutsema kooskõlastatud, võtame näiteks ühe ühisturu akti, seda ei ole paketis praegu veel, kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas me saaksime neid erinevaid asju sisustada, mina isiklikult läheksin kaugemale, loomulikult me ei peaks minema liiga kaugele, kuid mida me peaksime tegema selleks, et asjad oleksid äh, omavahel seostatud meie paketis, aitäh. härra Lambert. ma vastaksin teie kahele küsimusele jah nagu teieni leian ka mina, et tõeline majanduse integratsioon ja lõimimine või lõimimine ei ole võimalik äh, ilma maksustamise kaasamat-, maksustamist kaasamata, ilma ühisinvesteeringutega kaasamiseta. mis puudutab äh, eelarve dimensiooni, fiskaalset dimensiooni, siis mitte Euroopa saatust silmas pidades leian ma, et me peame vaatama oma vahendite küsimust. me peame sellega tegelema eraldi. ma ei usu, et see peab, peab olema automaatselt äh, seotud integratsiooniga. meil on, meil ei ole vaja äh, föderatsiooni selleks, et meil oleks jätkusuutlik äh, majandus- ja rahaliit. Te ütlesite fiskaalne föderatsioon äh, ja ütlesite, et see on ähmane mõiste. et kas me räägime eelarve kuludest või tuludest, teie äh, keskendusite tuludele, sellepärast et eelarve külje puhul on meil oma mehhanism, mis minu arvates on juba õige äh, samm õiges suunas. ma arvan siiski, et meil on vaja ka teatavat koordineerimist äh, fiskaalküsimustes muidu ei ole siseturg oma nime väärt. ja me peame ka maksustamise küsimustes edasi liikuma. on küsimusi, mis on tabud, sest nii, et üldiselt ollakse nõus, et tegemist on tabudega ja seetõttu äh, neid probleeme muudkui pühitakse vaiba alla. nii see paraku on aga fiskaalkooskõlastamise osas, ma arvan, on võimalik edu saavutada. üheksakümne seitsmendal aastal toimus, võeti vastu esimene väike sellelaadne pakett, kuid tol ajal oli täiesti võimatu, et meil võiks olla käitumisjuhend ettevõtete jaoks ja nii edasi, aga siiski õnnestus see ja ma arvan, et me peaksime samas suunas liikumist jätkama ja töö tegemist jätkama samas suunas. kas veel räägitakse nendest küsimustest tänases maailmas? jah, ma, mina oma raportis rääkisin sellest. ja ma arvan, et me peaksime vaatama, millised meetmed on selle resolutsioon, selle raporti tulemusena vastu võetud. on loodud maksupoliitika töögrupp või taasloodud see töögrupp, seda me, töögruppi me rakendasime ka oma esimese paketi puhul sellesse töögruppi kuuluvad minu isiklikud esindajad, finantsministrite esindajad, tegemist on olu-, olulise poliitilise nüansiga seejuures. oli kriitikuid, kes ütlesid, et ei saa olemist ol,, olla selline äh, töögrupp, mida juhib äh, maksustamise volinik äh, fiskaalküsi- ja, ja grupp tegeleb fiskaalküsimustega, aga tegelikult see töögrupp nüüd on, on tegemist sellise äh, ekspertide rühmaga, mida juhib äh, volinik Šemeta ja see toimib. ma olen teiega nõus, me, me ei peaks olema ainult äh, pessimistlikud äh, ühiste investeerimisprojektide osas, olen ma jällegi teiega nõus, me kõik oleme töötanud selle nimel, et loodaks õiguslik ühisturg, meil on ühised õigusaktid, meil on kohaldamise eeskirjad ja nii edasi ja nii edasi meil peaks olema ka, ka füüsiline ühisturg lisaks äh, õigusturule nii-öelda. ja kui see ei toimi, siis äh, turg ei toimi sujuvalt, äh, meie kodanikud on rahulolematud ja poliitiline toetus ühisturule isegi siis, kui see on selline pooletoobine, ei kaob. proua Goulart Äh, suur tänu, et te avaldasite mulle tunnustust selle üle, et ma olen parlamendi rolli mõistnud, äh, kuid ma läheksin isegi kaugemale ja ütleksin, et ma leian, et äh, loomulikult on oluline, et ma olen aru saanud teie taotlustest, kuid see ei ole teie lõppeesmärk. üldiselt mõistetakse, et Euroopa Parlament on äh, väärikas parlament, õilis parlament. kuid me peame mõistma ka, kuhu te liigute, äh, distsipliini poole, aruandluskohustuse suurendamise poole ja nii edasi, ja me peame mõistma, kus on peidus parlamendi ülesanded, parlamendi pädevused kuidas äh, me saame kodanikele anda lisandväärtust äh, ja jõuda kodanikele lähemale selliste meetmete äh, abil või peame me loobuma nendest meetmetest. me võime alal hoida need meetmed, kasutada samasuguseid mõisteid nagu liikmesriikide parlamentides ja jääda kodanikulähedaseks. liikmesriikide parlamentide põhjal oleme me näinud, et nende suutlikkusel on omad piirid, kuid ma leian, et teil on äh, teistsugused võimalused, teie võite täita teistsugust rolli ja ma olen äh, püüdnud seda ka välja öelda. eurovõlakirjade osas ei ole mul tegelikult teile midagi lisada, aga äh, te esitasite ka küsimusi, näiteks üheksakümne kuuenda aasta seisukohad, ma võin teile anda oma viited, loomulikult oli tegemist avaliku, avalike avaldusteta, juba tol ajal olid olemas lekked nii-öelda ja kiri, mille ma kirjutasin komisjonis, lekitati pressile ja sellest räägiti ajakirjanduses juba järgmisel päeval, nii et ma võin teile anda ka vastavad viited. ja siis, mis küsimus veel, teie küsimus äh, ühisturu aktiga. ja kui struktuuripoliitika abil saame me kanda hoolt selle eest, et olukord liikmesriigis ja struktuurilised muutused üle piiri on arvesse võetud siis äh, seda tehes äh, on meil võimalik saavutada toimiv ühisturg. Te puudutasite ka seda, et härra Trichet leiab, et toimiv ühisturg või ühisvaluutatsoon on see, et meil on olemas oma toetusmeetmed. suur tänu, ma tahaksin kommenteerida üheksakümne kuuenda aasta mõtteid. Äh, äh, siis liikus väga palju mõtteid äh, ajal meil euroala loodi ja need ideed ellu ei rakendatud ja ma väidan, et võib-olla mõned asjad vajavad rohkem aega ja energiat kui need on seotud mingisuguse nende remondiga. ja võib-olla me peaksime sellele mõtlema ja seetõttu me ei peaks olema nõrganärvilised praegu mm, meie seisvate meetmete rakendamisel. sest kui me lükkame neid edasi, siis nende maksumus äh, kasvab. veel kolm sõnavõtjat on palunud. Diego järgmisena. suur tänu. mul on paar äh, märkust ja ma esitan nad portugali keeles. Need on adresseeritud professor Montile, kes esines täna äärmiselt huvitava sõnavõtuga. meile esitati väga palju huvitavaid ideesid järgnevateks aruteludeks, kuid mul on tekkinud ka kolm küsimust talle. arvestades seda, et käesoleval ajal Äh, käib arutelu kuue majandusraporti üle ja see arutelu muutub üha elavamaks, siis äh, me toome välja kaks protsessi äh, seadusloome protsessis. ühelt poolt me kaalume turgude integratsiooni, lõimumist ja teiselt poolt investeeringutega seotud kulusid. esimese punkti kohta ma ütleksin üsna isekal moel kas te oskate meile öelda, mis teie arvates peaks sisalduma turu lõimumise paketis? millised konkreetsed meetmed tuleks lülitada sellesse paketti teie arvates? teiseks, te kritiseerite kulutusi, leiate, et kulutusi tuleks kärpida ja tuleks teha äh, vahet Äh, jooksvate kulutuste ja investeeringukulutuste vahel era- ja avaliku sektori kulutest, kui me räägime investeeringutest, siis ka investeeringute valdkonnas on vaja tugevamat distsipliini. minu koduriigis Portugalis on võimalik reisida mööda kiirteed äh, äh, E-, e, suuruselt esimese, suuruselt teise e, linna vahel ja selleks on võimalik kasutada äh, kolme erinevat kiirteed, üks on tasuline ja teised mitte, see tähendab seda, et esimest kasutatakse vähem ja teisi rohkem ja miks? sest kõik soovivad, et see kiirtee tegelikult nende maja esiukse juurest mööda läheks. mida saaks Euroopa teha, et sundida peale suurema distsipliini investeeringute tegemisel. teiseks, parlamentide roll. Te kritiseerisite rahvusparlamentide rolli eelarvestu-, eelarvestamise menetluse käigus. ja, ja ütlesite, et selles osas võiks Europarlament etendada olulist rolli olukorra muutmisel kas te ei arva aga, et taoline äh, distsipliin oleks hädavajalikum valitsustes, kes vastutavad äh, eelarve täitmise ja säilitamise eest, sest tavaliselt valitsus on enamusena esitatud ka parlamendis, kus toetatakse seda eelarvet. kas ei oleks parem nõuda valitsustelt suurema distsipliini ja luues äh, vastava võrgustiku Europarlamendi ja Rahvusparlamentide vahel, see aitaks kaasa tugev, äh, distsipliini tugevdamisele. jah, ma nägin, et te, kas teie soovisite sõna, äh, kuid me peaksime kiiremini esitama oma küsimusi, sest aega napib. Astrid järgmisena. kui mina saan sõna, siis ma räägin alati kiiresti ütleb proua Lulling ja ma üritan teha kiiresti. tänan, härra Monti äh, tavapärase selge esitluse eest. mulle pakkus suurt huvi see, mis te ütlesite äh, valitsuse riigijuhtide avalduste drastiliste tagajärgede kohta kuid mitte ainult selle kohta, vaid ka selle mida ütles komisjoni president, ähm, keda ma kuulsin täna hommikul Saksa televisioonis. tulles tagasi nüüd distsipliini küsimuse juurde, tahaksime küsida, härra Monti, kas te leiate, et olenemata sellest, kui keerulised need mehhanismid ka ei saa olema, kas nad ei tekita siiski distsipliini rikkumisi eh, liikmesriikides? kas te usute, et liikmesriigid on õigesti aru saanud, millised on rahaliidu mõju ja tagajärjed? ja kui me räägime nõndanimetatud distsipliinist, kui liikmesriigid tegelikult ei mõista, mis on kaalul Teie kommentaarid Europarlamendi kohta praegusel ajahetkel pakuvad suurt huvi, kuid minu koduriigis on ametiühingud selle vastu, selle Euroopa semestri sisseviimise vastu. ja ma ei ei tea, kuidas nad reageeriksid, kui ka Europarlament sellesse kaasatakse. ja eurovõlakirjadest rääkides te ütlesite, kui ma õigesti aru sain, et need peaksid olema võlahaldusvahendiks kuid neid ei tuleks kasutada suurte äh, üle-euroopaliste investeeringute jaoks. kas te võiksite selgitada, miks eurovõlakirju ei võiks kasutada suurinvesteeringute vahendina, näiteks kui me tahame investeerida üle-euroopalistesse transpordivõrkudesse? rääkides turgude paremast lõimumisest, siis oluline on mitte ainult keskenduda fiskaalföderalismile ja paremal koordineerimisele, vaid ka miinimumstandarditele, millest tuleks kinni pidada ka teistes tegevusvaldkondades. kui me soovime luua ühisturgu, ei tohi me unustada, et liikmesriigid esinevad suured erinevused sotsiaalvaldkonnas, näiteks Saksamaal ei olda rahul äh, alampalgaga, mis on kaheksasada eurot ka meie äsja tõstsime Luksemburgis palga alammäära ähm, seega me peaksime arvestama sotsiaalküsimusi ja, ja alam, palga alampäära küsimusi samuti. härra Schwab, tänan, professor Monti. Te olete koostanud raporti ühisturu toimimise kohta ja andsite juba ülevaate sellest ning rõhutasite tihedaid sidemeid siseturu edendamise ja majanduse juhtimise tugevdamise vahel. ajakirjandus väidab, et komisjon äh, pöörab liiga suurt tähelepanu euro tagamisele, selle asemel, et keskenduda siseturu lõimumisele. ma ei usu, et see on õige lähenemine, sest äh, äh teie raporti ilmumise järel tehtud meetmed on olnud piisavalt tõsised. Te pidevalt rõhutate vajadust paremini siduda makromajanduse reeglid siseturul sisemise integratsiooniga ja kaks volinikku tegeleb selle valdkonnaga ja ka parlamendi vastavat komisjoni Äh, kus te näete paremat äh, koostööd, sidusust äh, selleks, et saavutada teie raportis esitatud eesmärgid paremini? järgmine sõnavõtja. härra Langen, tänan, esinaine. kohal on vähe komisjoni liikmeid, härra Monti jäänud kolm nendest liikmetest olid parlamendiliikmed, kui te olite siseturu volinik üheksakümnendatel aastatel. me hindame kõrgelt seda, kuidas te lähenesite nendele küsimustel, kuid mul on kommentaar Maastrichti kriteeriumite kohta see. see kuuekümneprotsendiline võlamäär SKP-st tekkis olukorrast, kui Maastrichti leping kehtis kõikides Euroopa riikides ja seetõttu nõustuti selle kuuekümneprotsendilise määraga. see oli tingitud Maastrichti lepingust ja siis kolmeprotsendiline uus võla netomäär olid seotud eelnevate aastate majanduskasvu määraga ja seetõttu seostati see protsendimäär kasvumääraga. Maastrichti lepingus ei ole kirjas need kolm protsenti, mida äh, väga sageli avalikult öeldakse ja mida tuleb täita. ja see on oluline aspekt ka teie poolt antud hinnangus. nagu te mainisite, need äh, suured süüdlased äh, Saksamaa ja Prantsusmaa kui te olite konkurentsivolinik ja kui muudeti stabiilsuspakti äh, aastal kaks tuhat viis, oli see aktuaalne küsimus. Eh, eurovõlakirjad, seda küsimust tuleks pikemalt arutada, eh, sest ilma aluslepingu artikli saja kakskümmend viis muutmiseta ei ole nende kasutusele võtmine võimalik. kommentaarid Saksamaa kohta. meie põhiseaduslik kohus on andnud omapoolse lahendi eh, kohustades äh, Saksamaa valitsust seda täitma ja kui valitsus tegutseb põhiseadusliku vali-, äh, kohtu otsuse vastu, siis võib valitsus oma pillid kokku panna ja koju minna. eile härra Barroso rääkis äh, päästemehhanismi pikendamisest. me võime ju seda arutada, tema juhib seda protsessi, tema vastutab selle eest kuid ta ütles ka seda, et tulevikus peaksime keskenduma stabiilsus ja majanduskasvu kriteeriumitele ja mitte niivõrd laenu finantseerimisele ja kokkuhoiule. see on oluline aspekt Äh, ja see kehtib eriti euroala riikidele. Äh, te olete oma seisukohtades neutraalne, te olete teadusprofessor ja ma tahaksin äh, kuulda teie arvamust komisjoni presidendi avaldusele. ja aeg tiksub kiiresti ja seetõttu me peaksime siiski kiiremini edasi liikuma ja meil on esitatud üsna palju mõtteainest praegu härra Monti vastu, ma usun, et täna hommikupoolikul on veel huvitav aeg ees ja seetõttu ma ei tahaks ilma jätta lugupeetud kolleege, kes peasõna saavad nende kõneajast. ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid selle küsimuste vooru eest, äh, kes esitas oma küsimuse üsna ähm, tihedas vormis. härra Feio rääkis äh, siseturu integratsioonist ja lõimu. ma ei keskkunda niivõrd konkreetsetele meetmetele, sest äh, komisjon on need avaldanud ka Single Market Act äh, seadus. kuid meil on vaja seda passarelli, seda silla loomist selle seadusakti ja äh, majandusjuhtimise paketi vahel. vastuseks härra Schwabile Äh, lisaksin midagi, mida ma unustasin öelda, kui ma vastasin proua Gulaari küsimusele. kuidas leida seos äh, ühisturu ja majandusjuhtimise paketi vahel, härra Schwab on, tegutseb väga aktiivselt just selles valdkonnas. miks ei tehtud ettepanekut, et äh, äh, eelseisval kevadel pühendaks ülemkogu istungi just sellele küsimusele, sellele teemale, et see ei jääks pelgalt äh, joonealuseks märkuseks teistel dokumentidel, kus väidetakse, oleks hea, et meil oleks selline ühisturg, vaid tõeliselt ka keskendutaks sellele küsimusele. ja minu arust valitsusjuhid peaksid seda välja ütlema ülemkogu eriistungil, äh, mida oleks vaja teha Euroopa paremaks lõimumiseks. võib-olla parlament võiks äh, selle nimel mingisuguse ettepaneku teha, äh, sest see ei ole sajaprotsendiliselt kindel. rääkides era- ja avaliku sektori investeeringutest ja toodi siin näide kolme kiirtee kohta Portugali kahe suurima linna vahel, see on väga huvitav näide. kuid see ei aita edendada ideed, et tuleks suurendada avaliku sektori investeeringuid, kuid teisalt me usume, et riiklikud poliitilised süsteemid on üles ehitatud niiviisi, et maksumaksjad ja kodanikel oleks võimalik teostada kontrolli järelevalvet selle üle, mida võetakse ette maksumaksjate rahadega, kuidas laenatakse, kust laenatakse ja seetõttu ka siseriiklikul tasandil peaksid eksisteerima mingisuguseid kontrollivahendeid. härra Feio, te ütlesite, et väga hea, kui meil oleks Europarlamendi ja Rahvusparlamentide vaheline koostöövõrgustik mille abil Europarlament saaks aidata Rahvusparlamendil paremini aru saada sellest euroopalikust kontekstist, milles sündivad üksikud otsused. proua Lulling, vastuseks teile. mul on äärmiselt hea meel taas teiega kohtuda. Äh, sest te olete teinud väga asjakohaseid sügavamõttelisi kommentaare on need äh, üsna keerulised menetlused, mis meil kasutusel on, kas need on piisavad distsipliini säilitamiseks ja kas liikmesriigid on teadlikud sellest, et nad peaksid paremini äh, eelarvedistsipliini eest kinni pidama? ma usun, äh, mõlemad on olulised, nii distsiplinaarmeetmeid kui ka menetlusi ei tohiks ignoreerida loodetavasti me saame sellest raskusest üle, sest teatud riikides on praegu tekkinud raskusi selle täitmisel. aga võib-olla te saaksite isiklikult panustada sellesse protsessi ja äh, üles kutsuda Luksemburgi peaministrit muutma härra Junckersi teooriat. kes rääkides struktuurireformidest ja distsipliinist äh, me kõik teame, mida on vaja teha, aga kuidas seda teha? ja kuidas samas võita valimised, see oli tema küsimus. ja kõik suhtusid sellesse kui poliitilise abitusse, avaldusse, kui eh, küsimuse all oli struktuurireformid ja distsipliin. ja teatud juhtudel on võimalik näidata, tõestada, et võib-olla selline tugev poliitika ei aita võib-olla alati valimistel võita, aga siiski tuleb arvestada, et härra Juncker ise on Luksemburgis terve rea reforme ellu viinud. proua Luling võib-olla väidab, et sellest ei piisa. no see on härra Monti seisukoht, kuid vähemalt ta on midagi ette võtnud. ja Luksemburgi valijad ei ole sellele vastu seisnud kui ma ei eksi. ja seda viimased kuusteist aastat. Äh, rääkides eurovõlakõrjadest, ma ei soovi, et need oleks investeeringute finantseerimisvahendiks. Äh, praegu käib arutelu eurovõlakõrjade teemal. see on teist laadi äh, arutelu, nendesse suhtutakse kui riigivõla finantseerimise vahendisse. vastuseks härra Langenile tänan teid äh, nende kenade sõnade eest ja tagasivaate eest. mulle meenub meie arutelu riigihangete kohta. ja te suutsite suurepäraselt meenutada, kuidas jõuti Maastrichti lepingu alusel selle kuuekümne protsendi juurde. ma ei ole äh, tutvunud Barroso avaldusega ja seetõttu ma ei saa seda kommenteerida, äh, kuid teie poolt öeldu äh, ärgitas minu uudishimu ja ma kindlasti tutvun selle tekstiga. tänan tähelepanu eest ja tänan selle küsimuste vooru eest tänan, nagu alati, mida kauem te meie seas viibite, seda rohkem meil tekib ideid, mida me sooviksime koos teiega arutada ja päris kindlasti üsna pea me leiame jälle ettekäände teie siia kutsumiseks ja äh, mitmed komisjoni liikmed on teiega juba isiklikult suhelnud. suur tänu teile, härra Monti ja järgmiste kohtumisteni! ja nüüd äh, läheme edasi meie paneeldiskussiooni vooru juurde ja ma kutsuksin paneeldiskussiooni sõnavõtjaid äh, võtma sisse oma kohad ja vahepeal toimub üsna lühikene paus, äh, kuni me korraldame istumise. Eh. Right um.... <clears throat> hästi. kallid kolleegid, me jätkame nüüd äh, istungit ja ma vabandan ekspertide eest, et nagu tavaliselt me alustasime hiljem, kui plaanis oli. niisiis me jätkame nüüd äh, ilma igasuguse sissejuhatuseta me kuulame ära kolm kümneminutilist ettekannet, esimese neist teeb Paul de Grauve, kes on rahvusvahelise ökonoomika professor Lööveni katolikust ülikoolist. Mike Mikko uh,, mis sa? oi, okei okay.. I would like to um... ma sooviksin oma ettekandes keskenduda eurovõlakirjadele ja arvestades äh, siis seda, et mu aeg on piiratud, ma muust ei räägi täna. miks see teema minu arvates on oluline, nagu te kõik väga tead, hästi teate, on Eurosoon silmitsi eksistentsiaalse kriisiga, mis on ühelt poolt suurendanud üksmeelt selles osas, et Eurotsooni säilitamiseks on vaja poliitilist liitu, aga samas näib, et ähm, täna on Euroopa Liidus liiga vähe valmisolekut selles suunas minna. seega ma arvan, et ainukene strateegia, mis meile järele on jäänud, on see nii-öelda väikeste sammude strateegia poliitilise integratsiooni suunas mina tahaksin äh, väita, et ühtne võla, ühine võlakirjade väljaandmine oleks äh, e, oluline esimene samm selle poliitilise liidu suunas, see rahustaks siis rahaturge ja tagaks äh, Eurotsooni raha finantsstabiilsuse. ja lisaks saaks nende eurovõlakirjade ühist väljaandmist kasutada ka majandusele uue ja majanduskasvule uue tõuke andmiseks ja nüüd ma tooksin välja peamised argumendid eurovõlakirjade toetuseks ja need on äh, poliitilised. nagu ma just ütlesin, eurotsooni kriis on äh, muutunud omamoodi eurotsooni eksistentsikriisiks. investorid küsivad, et kas eurotsoon niimoodi, nagu meie seda täna üldse tunneme, suudab ellu jääda äh, usalduse puudumine Eurotsooni tuleviku vastu toob kaasa endeemse instabiilsuse ja tulemuseks on see, et halvad uudised ühe riigi kohta muutuvad halbadeks uudisteks ka teiste riikide kohta ja süsteemi kui terviku kohta. kriisi on halvendanud äh, oktoobris ja detsembris rakendatud üle, lahenda-, langetatud ülemkogu otsused äh, panna võlakirjade omanikud äh, maksma, kui valitsused tulevikus peaksid finantsabi paluma. see otsus on Eurotsooni destabiliseerinud ja teeb seda ka edaspidi, sellepärast et Eurotsoon on nüüd kaitsetud spekulatiivsete rünnakute eest äh, ma tahaksin rääkida, mm, ma tahaksin öelda seda, et riigid, äh, riikidel on alati võimalus, varem oli riikidel võimalus oma valuutat devalveerida ja see äh, põhjustas äh, spekulatsioone, sellepärast et kui valuutat devalveeriti, siis tõsteti intressimäärasid ja praegu on sama toimunud Eurotsooni võlakirjade turul. nüüd me aga ütleme, et riigid võivad devalveerida omaenda võlakirju, nii et, et eh, spekulantidel, kui neil tekib kahtlus, et midagi sellist võib juhtuda, siis nad üritavad neid võlakirju müüa, tõstes niimoodi intressimäära ning andes siis valitsustele stiimuli oma võlgu devalveerida, nii et, et asi ei saaks hullem olla, rohkem ebastabiilsemat süsteemi on raske välja mõelda. selle asemel, et probleemi lahendada, on Euroopa Liidu juhid loonud probleemi mis on äh, muutnud äh, siis kriisi Euroopa Liidus veelgi äh, suuremaks. me peame sellest kriisist välja tulema ja selleks, et sellest välja tulla, me ei tohi hakata obligatsiooni oma, võlakirjade omanikke välja aitama hädast, aga näib, et seda just kavatsetakse teha. mina väidaksin hoopis, et see, kuidas me sellest nõiaringist välja saaksime, oleks sellise mehhanismi loomine, kus liikmesriigid näitavad turule, et nad suhtuvad tõesti oma Eurotsoonis võetud kohustustesse tõsiselt. Neile ei piisa sellistest pühalikest avaldustest. Neil on vaja mehhanismi, mis annaks turgudele mõista, et valitsused tõesti toetavad Eurotsooni. ja eurovõlakirjad oleks selline mehhanism, sellepärast et kui riigid ühiselt neid võlakirju välja annavad, siis nad äh, ühiselt vastutavad ka selle võla eest ja see on väga äh, nähtav ja, ja selge kohustus, mis tõesti veedab, veenab turge, et liikmesriigid suhtuvad tõsiselt euro tulevikku selline mehhanism, kus liikmesriikide valitsused lihtsalt nii-öelda omaenda käed seovad ning annavad turgudele selgelt mõista, et nad on äh, kõik koos selle projektiga seotud. seda meil on vaja, sellepärast meil on eurovõlakirju vaja peamine põhjus minu arvates on, on poliitiline, see, sellised võlakirjad on esimene samm poliitilise liidu suunas Äh, niimoodi me saame luua mehhanismi, mis annab kõigile mõista, et kellelgi ei ole võimalik taganeda ja, ja sunnib riike astuma konkreetseid samme poliitilise liidu suunas. see võib finantsturge rahustada, sellepärast et see võtab ära selle hirmu Eurotsooni eksistentsi pärast ja seetõttu võib see siis äh, stabiilsust suurendada, nagu ma ütlesin. on veel palju teisi põhjusi, miks äh, eurovõlakirjad on head, äh, Mario Monti rõhutas mitmeid teisi põhjusi, rahalisi põhjusi, majanduslikke põhjusi, kuidas neid saab kasutada majanduskasvu mootorina, kui need on õigesti ja arukalt kavandatud mina pikemalt sellel teemal kõnelema ei hakka, sest mul ei ole nii palju aega. natuke peatuksin nendel vastuväidetel, mis eurovõlakirjade osas on esitatud paljudes riikides on väga tugev vastuseis eurovõlakirjade mõttele ja see vastuseis on mõistetav. seetõttu tuleks eurovõlakirjad kavandada selliselt, et nende vastuväidetega on tõsiselt arvestatud. mina keskenduksin kahele vastuväitele, mis on tõstatatud Äh, ühte võib nimetada nõndanimetatud moraalse ohuga seotuvaks vastuväiteks. Äh, üht, ühine eurovõlakirjade väljaandmine tähendab äh, kaudset kindlustust kõigile riikidele, kuna riigid kollektiivselt vastutavad selle ühise võha, võla eest, siis tekib ähm, mõnedel riikidel ähm, soov lihtsalt tugineda sellele ühisele garantiile ja teha suuremaid võlgu ja selline hirm on täiesti arusaadav loomulikult, niisiis moraalse ohu risk, äh, moraalse ohu võimalus, see tuleb euro äh, võlakirjade kavandamisel välistada. ja teine vastuväide puudutab seda, et need äh, väga kõrge reitinguga riigid, kolme A riigid, kardavad, et neil tuleb hakata rohkem maksma, kui nad liituvad klubiga, kus on ka madalama reitinguga riigid. nii et, et nad kardavad, et nad peavad hakkama rahaturgudel maksma suuremaid intresse, sellepärast et nende, nende reitingut ei nähta enam nii hea, nagu nad on nende kehva reitinguga riikidega koos see on veel üks vastuväide, mis on äh, tõstatatud lõpetuseks ma tahaksin aga maini-, rääkida sellest, kuidas ühtsete eurovõlakirjade väljatöötamisel võiks seda probleemi vältida. ning ma seostaksin siin kahte seisukohta, mis on pikka aega juba ringi liikunud, üks on need sinised ja punased võlakirjad äh, Brügeli raportist ning äh, äh, siin on siis nende siniste võlakirjade väljaandmisel osalus piiratud ning äh, siis need äh, äh, sellest piirist üle, see piir on kuskil kuuskümmend protsenti SKT-st, kui ma õigesti mäletan, ja siis ülejäänud võlakirjad oleksid siis punased võlakirjad, millel oleks turgudel kõrgem intressimäär. see on väga tore mõte, ma arvan, et see aitab pisut lahendada ka seda moraalse ohu probleemi. sellepärast, et me loome siin vahe Äh, sellise äh, laenu, laenukulude ülempiiri ja keskmise laenukulude vahel. niisiis, need, äh, sellisel moel need keskmised laenukulud tegelikult on suhteliselt madalad ülempiir aga oleks kõrgem ja seega on riikidel lihtsalt kergem laene saada ja seega, kui, kui riigid tõesti on, äh, riigil on liiga palju võlgu, siis ta lihtsalt peab hakkama ka rohkem maksma. veel üks äh, asi, mis äh, on väga huvitav, on see, et selle sinise võlakirja osas võiks kasutada diferentseeritud intressimäära. nii et, et osad riigid mak-, kellel on hea reiting, maksavad siis madalamat intressi ja need äh, Eh, kellel ei ole nii eh, hea intressi, kellel ei ole nii hea reiting, nemad maksavad siis kõrgemat intressi. niisiis eh, see teine vastuväide eurovõlakirjade vastu saaks sellisel moel ka lahendatud see oleks üks viis, kuidas me saaksime seda probleemi lahendada ning äh, minu arvates on väga oluline, et me eurovõlakirjade suunas liiguksime, sest nagu ma ütlesin, äh, põhjus on poliitiline, see on mehhanism, mis annaks turgudele mõista, et jah, kõik need riigid äh, tõesti suhtuvad tõsiselt eurosse, nad tahavad eurot säilitada. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh! ja nüüd me läheme edasi härra Paolo Manas sõnavõtu juurde, kes on äh, rahvusvahelise majanduspoliitika ja makroökonoomika professor Bologna ülikoolis. suur aitäh äh, küllakutse eest. ma loen ette oma sõnalõõt-, sõnavõtu, sest mulle öeldi, et äh, kui ma seda ei tee, siis võib asi võib-olla tõlkes kaduma minna. niisiis mina oma ette, ettekandes kirjeldan äh, kesk, keskpikas ja äh, pikemas perspektiivis vajaminevaid reforme, siis peatun natukene äh, kolmel aspektil Äh, mis puudutavad siis majanduskasvu ja stabiilsuspakti reformi, äh, samuti eurovõlakirju, aga alustaksin lühikese sissejuhatusega ning loodetavasti on teie, see ettekande tekst teile ka välja jagatud lähtepunktiks on loomulikult see, et see Euroopa võlakriis ei kao uue aastaga mitte kuhugi otse, vastupidi, hiljutine intressi, hinna, äh, intresside erinevus äh, on näidanud, et kriis tegelikult levib äh, Kreekast, Iirimaalt, võib-olla ka Portugali ja Hispaaniasse, Belgiasse, Itaaliasse ja põhjus on väga lihtne. investorid on nimelt aru saanud, et Euroopa Liidul puuduvad piisavad institutsioonid nii kriiside ennetamiseks ja ka kriiside lahendamiseks. niisiis, institutsioonide reformimise ülesanne on loomulikult äh, väga suur ja võib-olla aeg selleks on juba läbi liikmesriigide valitsused äh, mõnikord reageerivad äh, liikmesriigi tasandil esinevatele poliitilistele piirangutele ja mitte ei, ei mõtle kõigi hüvele ja nende otsused tihtipeale mõjutavad kogu Euroopa Liitu Äh, kogemused äh, valuutapanga ja, ja muude äh, kriisidega, mis meil aastakümnete jooksul on saadud, näitavad, et kriisid on tõesti sellised veidrad nähtused. alguses nad lihtsalt niimoodi roomavad tasakesi ja siis äkitselt äh, äh, puhkevad nad kohutava hooga terve rida olulisi meetmeid on juba teatavaks tehtud ja ka rakendatud, näiteks on loodud alaline kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgne Euroopa stabiilsusmehhanism, sealhulgas ka kollektiivse tegevutsemise klausel uute võlakirjade väljaandmise osas, samuti on loodud Euroopa finantsstabiilsuse rahastu samuti tahetakse tugevdada majanduskasvu ja stabiilsuspakti ning luua uus raamistik makromajanduse järelevalveks. ja eriti hea on hiljutine ettepanek, mis puudutab pankade jalule aitamist ning eh, otsust siis tõhustatud eh, regulatsiooni järelevalve osas finantssektoris. paljud nendest meetmetest on aga läbi kukkunud ehm, seetõttu, et need meetmed on meile peale surutud sündmuste poolt ja neid on niimoodi jupp jupi haaval vastu võetud. mida tuleb siis nüüd teha? minu arvates on selle ülesande mastaapi arvestades väga oluline, et reformid äh, oleksid üksteisele järgne, järgneksid üksteisele. meil on vaja uuenduslikku lähenemist eriti just siis, kui need vanad poliitilised raamistikud ei ole toiminud. nüüd äh, äh, kõneleksin äh, mõningaid asju, mis on tõesti pakilised, millised peaksid need olema lühemaajalised meetmed, mis eelseisvate nädalate, kuude jooksul tuleks ellu rakendada. minu arvates on kõige pakilisemaks prioriteediks suurendada Euroopa stabiilsusmehhanismi laenuvõimet see on vajalik selleks, et äh, spekulatsioonid äh, riigivõlgade ümber lõpeksid ja loomulikult äh, saame niimoodi võita ka aega institutsionaalseks reformiks. nagu te teate, Euroopa riigi võlakirjad on praegu kuskil kaks koma kaheksakümmend viis triljonit dollarit väärt. Portugal, Itaalia, Iirimaa, Kreeka ja Hispaania võlakirjade eest tuleb sellel aastal maksta viis tuhat kaks miljoni, miljardit ja Euroopa finantsstabiilsuse rahastu äh, laenuvõimet tuleks tõsta kuskil üks koma seitse kuni kaks triljonit, selleks et siis äh, Iirimaa, Kreeka, Portugal, Hispaania, Belgia ja Itaalia äh, probleemidega toime tulla seda saaks teha näiteks siis, kui Euroopa Keskpank äh, suurendaks siis äh, laene või äh, siis teised institutsioonid ostaksid niis riikide võlakirju. selline suure tulejõu omamine oleks parim kaitse siis igasuguste spekulatiivsete rünnakute vastu teine väga pakiline asi, mida tuleks teha, et need äh, finantsstabiilsuse rahastust tulevad laenud peaksid olema suured, need peaksid olema seotud teatud tingimustega ja neid tuleks äh, anda siis subsideeritud intressimääraga, sellepärast et nende laenude äh, eesmärk on just leevendada jätkusuutlikkuse probleeme. ning nüüd äh, üks oluline probleem on ka see, et maksujõuetusega silmitsi olevad riik, Balti riikide puhul me peaksime tegema vahet siis nii-öelda nende riikide vahel, äh, mis on tõesti maksujõuetud ja millel on lihtsalt lühiajalised likviidsusprobleemid. maksujõuetud riigid peaksid ühepoolselt oma võlad ümber struktureerima nii, äh, niipea kui võimalik ja seda võib teha äh, näiteks sellisel moel, nagu on teinud Pakistan, Ukraina ja Uruguay, Uruguay üheksakümnendatel aastatel viimase aja kogemus riikide makseraskustega näitab, et sellised riigid on suhteliselt lühiajalised ja minu eh, seisukoht on selline, et väga selge vahetegemine eh, illik-, likviidsusprobleemides ja maksujõuetute riikide vahel on vajalik selleks, et me saaksime siis eh, probleemide eskaleerumist peatada. samamoodi mis puudutab pangavõlgade probleeme ja rekapitaliseerimist, siis sii-, see on ka üks väga oluline asi, millega tuleb tegeleda. näib, et mu sõnavõttu eh, määratud aeg on juba peaaegu otsas, ütleb kõneleja. seega ma üritan teha kiiremini mis puudutab nüüd keskpikas perspektiivis läbiviidavaid reforme, siis eh, räägiksin siin stabiilsus- ja majanduskasvu paktist ja eurovõlakirjadest. mis puudutab nüüd äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti, siis ähm, siin on probleem äh, seotud ettepanekuga, et igasugused korrektsioonid peaksid olema proportsionaalsed äh, võlgade ja SKT suhtega kuuskümmend protsenti siis SKT-st see võib põhjustada probleeme, eh, kui arvestada, et eh, et selleks võib minna vaja mitte usaldusväärseid eh, korrektsioone. kujutage ette riiki nagu Itaalia või Belgia, kes hakkab tegema korrektsioone nende reeglite järgi see tähendaks seda, et, et ülejääk eelarves peaks olema kuskil viis eh, kui protsenti eelarvest kümne aasta jooksul, see lihtsalt ei ole võimalik. ja, e-, ja valiku või lahenduseks oleks et nad lihtsalt ei pea reeglitest kinni ja pigem lepivad sanktsioonidega. teine probleem on see, et, et meil ei ole Euroopa Euroopas tegelikult vaja mingeid koordineeritud eelarvepiiranguid. mitte ainult sellepärast, et paljudes riikides ei ole kriis veel läbi, vaid pal-, ka sellepärast, et meil on ka eh, tasakaalutust eelarvetes erinevates riikides, nii et me peame otsustama, kes peab eh, kärpima rohkem, kes vähem, nii et üks reegel kõigile ei pruugi sobida. on tehtud terve rida ettepanekuid üks nendest ettepanekud, ettepanekutest on näiteks äh, sellise reegli asemel kasutusele võtta mehhanism, mis on sarnane sellega, mida paljudes riikides kasutatakse juhilubade puhul, see punktide süsteem, kui reegleid rikkuda, siis kaotate punkte ja kui see, seda ei tee, saate punkte juurde. Äh, võiks äh, kasutusele võtta äh, sellise sama süsteemi eelarve puhul, see võimaldaks siis riikidel omada stabilisatsioonipoliitikat, aga tagaks ka eelarvedistsipliini. nüüd ja sellega ma ka lõpetan räägiksin eurovõlakirjadest ja Euroopa Võlaameti ettepanekust ma olen nõus sellega, et äh, mida ütlesid äh, eelkõnelejad professor Mondi ja professor De Grauve, et äh, sellel ideel on palju aspekte, millesse tuleb suhtuda tõsiselt, aga mul on mõningaid vastuväiteid eurovõlakirjade ajastamisega seoses majanduslikust aspektist Äh, on mis tahel võlakirjal turuväärtus ainult siis, kui turg tõesti usub, et tulevikus tekib ähm, ülejääk, eelarve ülejääk, millega saab seda võlga tõesti tagasi maksta. kui me võtame selle ühise võlakirja kasutusele, siis tekib küsimus, millisel valitsusel on tulevikus piisavalt eelarve ülejääki, et nende võlakirjade eest maksta Äh, see on väga oluline teema, tekib, tekkida küsimus, et miks peaksid sakslased või hollandlased kasut-, äh, tahtma kasutada oma ülejääki selleks, et äh, teha tagasimakseid ühiste võlakirjade eest. et maksta kinni võlad, mis on Lõuna-Euroopa riikidel kui äh, eelarve ja maksupoliitikas ei ole tihedamat integratsiooni ja kui ei ole mõningast äh, maksusuveräänsuse kaotust, eriti nendes riikides, kus on puud-, võlg suur, siis mina ei usu, et see äh, eurovõlakirjade mõte on elujõuline eurovõlakirjad nõuavad palju tugevamat integratsiooni kui see, mis meil praegu on. ja teiseks Äh, ajastuse küsimus. Äh, selles äh, ettepanekus tehakse vahet erinevat liiki võlgade vahel. see on üks viis, kuidas seda asja muidugi võib kirjeldada ja see ettepanek, seda ei saa pakkuda välja justkui mingit üllatust ja teine viis, kuidas seda ettepanekut tutvustada, oleks kõigepealt äh, lahendada nende võlgade probleeme riikides, äh, mis on silmitsi maksujõuetusega ja siis tuleme välja ettepanekuga, et alustame nüüd nii-öelda puhtalt lehelt. aga see, kuidasmoodi seda ettepanekut praegu on tutvustatud, on, öeldakse, et mingi tulevane kuupäev, näiteks kaks tuhat kolmteist, äh, kus see ettepanek välja, selle ettepanekuga välja tullakse ja siis täna juba iga investor teab, et kui ta praegu ostab neid võlakirju, näiteks Portugali võlakirju, siis ta tulevikus kaotab raha. ja oht loomulikult on selline, et sellisel juhul mitte keegi ei taha täna investeerida võlga, mis tulevikus oleks siis ütleme niimoodi suure, suure riskiga võlg ma tean, et ma pean lõpetama, niisiis ma tänan teid tähelepanu eest much. We have distributed the text. suur tänu! me oleme teile tekstid kätte jaganud, nii et äh, võite lugeda läbi need tekstiosad, äh, millest me olime äh, sunnitud üle hüppama siin, kümme minutit paraku ei ole pikk aeg. ja järgmisena palun meile professor Gustav Horn, kes on Hans Böckleri sihtasutuse professor ja direktor. suur tänu! ja kõigepealt ma räägiksin natukene valuutaliidu filosoofiast. Äh, mida tähendab äh, valuutaliit majanduslikult, lisaks poliitilistele kaalutlustele äh, võib öelda, et majanduslikus mõttes on tegemist liiduga, kus lepitakse kokku ühine inflatsioonimäär. ja see ühine inflatsioonimäär on väga hästi Euroopa Keskpanga poolt defineeritud ja määratletud öeldakse, et umbes kaks protsenti, aga mitte enam. kõik suveräänsed riigid peavad kinni pidama oma poliitikates nendest eesmärgidest ja peavad kohustuma selleks oma poliitikates peab tunnistama, et kaks riikide rühma ei ole sellest kohustusest kinni pidanud, kõigepealt üks rühm, kus inflatsioonimäärad olid pidevalt suuremad ja siis äh, väiksem grupp, äh, väiksemad riigid, üks suurriik, kus äh, oli pidevalt inflatsioonimäär madalam. see kõik tundub teile võib-olla liiga tehniline, kuid sellel on oma tõsised tagajärjed. tagajärjeks on see, et suurema inflatsioonimääraga riigid kaotasid pidevalt euroalal oma konkurentsivõimet ja see tõi kaasa nende jooksevkonto suure ja struktuurilise defitsiidi. ühesõnaga, nad pidevalt suurendasid oma välisvõlga ja see välisvõlg ei ole mitte ainult riigivõlg, see võib olla riigivõlg, aga tegelikult on see ka erasektori võlg, nii et mõlemad võlad öö, äh, lakkamatult kasvasid. ja teine riikide rühm kogus varasid, kuivõrd neil oli pidevalt struktuuriline ülejääk, kõik äh, nad isegi uhkusega võib-olla suhtusid sellesse jooksevkonto ülejääki. sellepärast, et see näitas otse kui nende suurt konkurentsivõimet, mis tõesti oligi olemas, aga see aitas ka äh, nii-öelda kasumit genereerida. aga see ei ole tegelikult äh, selline jätkusuutlik lähenemine, võla seisukohast on see iseenesestmõistetav, mingil hetkel tuleb hakata võlga tagasi maksma, see ei saa kuidagi jätka, jätkuda. ja kui olukord läheb kriitiliseks, siis äh, on reaktsiooniks turgude poolt äh, paanika, nagu me oleme näinud viimaste aastate jooksul. aga tegelikult äh, puudutab see jätkusuutlikkuse puudumine ka ülejäägiga seotud riiki, kes sellises olukorras, kriisiolukorras kaotavad oma, oma ülejäägi, võtame siin näiteks äh, Saksamaa praegusel hetkel, see uhkus kaob üleöö ja seetõttu oleks meil vaja oma juhtimisstruktuuri, millest me täna ka räägime, mille abil sellist probleemi lahendada ja seda pikemat perspektiivi ja struktuurilist ülesehitust silmas pidades. seetõttu on mul väga hea meel, et äh, on ettepanekute hulgas ka tasakaalu puudumise süsteem ja liigse tasakaalu puudumise, liigse, liigsete eiramiste ja kõrvalekallete süsteem, me peame seda jälgima ja sellest kinni pidama tulevikus äh, eelarve ülejäägiks äh, võib-olla mitmeid põhjuseid äh, ja, ja lühiajaliseks puuduseks ka, see ei ole niivõrd oluline, aga oluline on pikem perspektiiv me peame jõudma strateegiani, menetluseni, mille abil me saame äh, liigseid kõrvalekaldeid määratleda ja nende puhul rakendada vajalikke poliitilisi meetmeid. ühesõnaga, me ei pea tegelikult keskenduma mitte ainult riigivõlale, mis on ka üks probleem, äh, tegelikult äh, olukorra allikaks võib olla riigi, kriisiolukorra allikaks võib olla riigi ja riigivõlg nagu Kreeka puhul näiteks, nii et loomulikult me peame sellele tähelepanu pöörama, aga mitte ainult, me peame pöörama tähelepanu ka riigisektori, ka, ka äh, erasektori võlatasemele, mis äh, võib saavutada mullitaseme ja lõhkeda ja tekitada ka jooksev eelarve mitte jätkusuutlikku puudujääki, võtame siin Hispaania, Iirimaa. ja mõlema sektori struktuurilise võlaprobleemi tuleb äh, igal juhul püüda lahendada meie juhtimisstruktuuri abil. seetõttu oleks meil vaja asutust, institutsiooni, mis nende probleemidega tegeleb ja seetõttu toetan ma parlamendi muudatusettepanekut sellise institutsiooni loomiseks ükskõik, kuidas seda siis ka nimetada. aga võtame siis näiteks praegu töö, töönimetuseks Euroopa Rahandusfond. tegemist peaks olema agentuuriga, ametiga, kes suudab analüüsida jooksev eelarvet, ülejääke, puudujääke ja arendada välja ja neil peaks olema ka tehnilised pädevused äh, esitada ettepanekuid õigete poliitiliste meetmete kohta riikidele, kes on, kellel on suured kõrvalekalded äh, olukorrast väljatulekuks. Äh, mäletate, räägiti sellest, kas kutsuda Rahvusvaheline Valuutafond probleeme lahendama või mitte. me pidime kaasama Valuutafondi sellepärast, et euroala tehnilised pädevused ei olnud piisavalt selleks, et äh, jooksev eelarve probleemidega toime tulla. tegemist ei olnud mitte ainult majandusliku probleemiga ja majandusliku küsimusega, tegemist oli ka poliitilise probleemiga ja kui tuleb kaasata Washington meie probleemide lahendamisele, siis on kohe probleeme ka G kahekümne tasandil, poliitilise survega, sellepärast et äh, meie probleemid on muutunud äh, globaalseteks probleemideks ja minu poliitiline seisukoht äh, on, et see, sellises olukorras me ei peaks Euroopa Liidus olema, me peaksime suutma oma siseprobleemidega ise toime tulla. ja seetõttu poliitilistel põhjustel on meil vaja agentuuri, kus oleksid olemas tehnilised pädevused mille abil me saaksime võimalikke äh, struktuurilisi probleeme lahendada. ja siis äh, tekib loomulikult raske küsimus, millest on siin juba räägitud, kuidas kõike seda rahastada. mina olen äh, selle poolt, mida ütles Paul de Graue eurobondidega, eurovõlakirjade kohta. eurovõlakirjad minu arvates on sobiv vahend, loomulikult ei tohiks me seda teha lihtsalt äh, järelemõtlematult, ilma igasuguste tingimusteta, peaksime rakendama tingimusi äh, ja äh, riigid peavad lähtuma põhimõtetest, mis aitavad jooksev eelarve kõrvalekalletest üle saada. loomulikult ei tohi eurovõlakirju väljastada piiramatult võtame kuuskümmend protsenti SKP-st äh, piirina, praegu see on üks võimalik, äh, või Brügeli äh, ettepanek nõndanimetatud siniste ja punaste võlakirjade kohta, kui ühesõnaga riigid võivad siis kõrgema hinnaga anda välja nõndanimetatud punaseid võlakirju. sellest tekib süsteem, mis toetab meie valuutaliitu kui majanduslikku liidu. praegusel hetkel võib öelda, et see liit ei ole täiuslik, ei ole veel lõpule viidud. meil on ühine rahanduspoliitika, kuid fiskaalpoliitikad on erinevad ja meil ei ole õnnestunud valuutaliiduga seotud kohustustest selle fiskaalpoliitika abil kinni pidada. meil on vaja täiendavat institutsiooni, mis hindab meie vigu ja aitab äh, tulevikus selliseid arenguid ära hoida. ja seetõttu ma toetan kahel käel eurovõlakirjade ettepanekut ja ma arvan, et kõiki neid lahendusi tuleb äh, asuda rakendama õigel ajal, ma ole, ma ei leia, et me peaksime seda tegema üleöö, et seda oleks võimalik teha üleöö, me peame vahepeal äh, rakendama kiire loomulisi äh, kiireloomulisi hädaabilahendusi ja Euroopa finantsstabiilsuse rahastu, seda ei saa ka üleöö teha loomulikult, aga esimene asi, mida võib teha, oleks intressimäärade ähm, alandamine riikidele, kes saavad vahendeid äh, Euroopa finantsstabiilsuse rahastust, praegusel hetkel on see tõkist-, takistuseks äh, meile, tegemist on üsna vastuolulise poliitikaga, mida me tahame ära hoida ja seda on võimalik ära hoida, kui kõrged intressimäärad äh, kõrvaldada. see ja siis keskenduda ka rahandamismäärale, rahastamismäärale. see aitaks äh, meil turgusid stabiliseerida, see on äärmiselt oluline, me peame äh, turgusid rahustama, et riski preemiumid kontrolli alla saada suur tänu, ütleb proua esinaine ja nüüd oleme jõudnud küsimuste vooru juurde, need, kes soovivad küsimusi esitada, andke märku, Jean-Paul, Udo, Bermange, Philipp on juba nimekirjas, kas keegi soovib veel sõna? ja kui äh, te ei anna praegu märku, siis võib-olla teil hiljem ei olegi võimalus seda äh, küsimust esitada, nii et Jean-Paul kõigepealt äh, suur tänu, proua esinaine, ja suur tänu ka meie tänastele esinejatele ja suur tänu, et te selgitasite mõningaid asjaolusid meie jaoks. minu kommentaar on võib-olla pisut jultunud või ninakas. ja seda tingituna minu teadmiste puudumisest. turud, turgude mõiste kui selline on ju seotud äh, riski, riskidega ja me tahaksime riske ümber suunata, mujale suunata inimesed äh, laenavad, kes ja inimesed, kes laenavad, peavad ise olema riski ja taga, tagajateks. selline on, tundub mulle see turufilosoofia. siin räägiti, äh, inimesed räägivad eurovõlakirjadest ja see on minu teine küsimus, aga kuidas me neid eurovõlakirju tegelikult defineerime, inimestel on äh, erinevad ettekujutused võlakirjadest, kujutavad ette, et tegemist on otsekui kindlustusega võla katteks ja võtame Iirimaa juhtumi näiteks. paistab, et äh, liikmesriigid ootavad, et äh, ootavad selliseid hädaabilahendusi ja ma arvan, et liikmesriigid äh, ei tohiks seda teed minna ükski riik, ma arvan, ei saa äh, praegu kergelt laenu alla, võib-olla on üksikuid ja väga konkurentsivõimelisi liikmesriike, kes suudavad seda ära teha, äh, kes suudavad seda teha, aga igal juhul, kes on praegu tagasi maksma, äh, kes, kuidas maksta tagasi, kui sul puuduvad vahendid, kui sul on pidevad võlakirjad, pidevad võlad, siis tuleb neid ka teostada tagasimakseid, kuidas seda teha kuidas neid laene lõpuks tagasi maksta, need olid siis minu jultunud kommentaarid, aga üleüldiselt ma arvan, et meil oleks vaja rangeid äh, meetmeid, sellepärast et äh, igal juhul mingil hetkel hakatakse kõik, hakatakse kõiki võlgasid tagasi nõudma. esinejana ütleb, et võtab kõik kommentaarid kohe, muidu jääme ajaga hätta, nii et kõigepealt Uudo, palun. suur tänu. härra no, De Graue äh, helistas häirekella ja rõhutas, et olukord on tõsine ja esitati mitmeid mõtteid, kaugele minevaid mõtteid selle kohta, kuidas, milliseid poliitilisi samme astuda ja milliste juhtimismeetmetega aidata selle keerulise olukorraga toime tulla. kui ma nüüd vaatan siin erinevaid ettepanekuid, stabiilsuse ja kasvupakti ja, ja nii edasi siis praegusel hetkel ei äh, oleme veel jõudnud holistliku lähenemise juurde. minu meelest keskendume me liigselt üksikasjadele. ja mõtleme sellele, kuidas me saaksime oma vahendeid muuta rangemaks, aga samas, kui me vaatame komisjoni stabiilsus- ja kasvupakti ja aga seotud meetmeid, siis komisjon tegelikult äh, ei võimalda meil läbi viia laiapõhjalist analüüsi, et äh, hinnata seda tasakaalu puudumist, mida me peame tegema, tegemist on äh, meie jaoks eluliselt olulise ülesandega ja ma tahaksin teada, kuidas meie parlament saaks ka oma sõna sekka öelda ning äh, kanda hoolt selle eest, et äh, komisjon ja nõukogu liikmesriigid äh, oleksid valmis võtma vastu juhtimisstruktuuri, mis aitab meil kahju ära hoida. see on meie jaoks äärmiselt oluline. ma tahaksin teada, millised, milliseid mõtteid ja ideid teil sellega seoses on. Pervanche, palun Äh, suur tänu. vabandust, professor De Grauer. astusin ruumi pärast seda, kui te olite oma ettekande ära teinud, äh, rääkisite eurovõlakirjadest äh, ja mul on kaks küsimust, kaks üldist küsimust. kõigepealt inimeste jaoks on oluline fiskaalpoliitika, maksustamine, see on osa majandusjuhtimisest, mis, mis selles osas on kõik ühel meelel, aga kui see on ka üheks puudujäägiks seoses meie majandus- ja rahaliiduga. ja kui me räägime siin maksustamisest seoses reformide paketiga siis äh, meil on äh, kuus erinevat dokumenti majandusjuhtimise kohta ja rõhutatakse, kui oluline on usaldusnormide, normatiivide järgimine fiskaalpoliitikas. kuidas teie seda tõlgendate? majandus- ja sotsiaalkomisjoni äh, esindajana tahaksin ma nõuda ka tõhusat fiskaalpoliitikat ma tahaksin teada, kui tõsiselt teie võtate usaldatavusnormatiividest kinnipidamist fiskaalpoliitikas me tahaksime, et meil oleksid äh, olemas äh, vahendid äh, terviklikuks majanduskasvuks ja nii edasi. härra Panassu rääkis härra Hissingi mõtetest omal moel ja nõudis põhjapanevaid reforme, kuid äh, ma arvan, et eurovõlakirjad aitaksid ühele probleemile kohe vastata. sealhulgas siis ka Euroopa võlaturu loomine ja kui me räägime siin äh, majandusjuhtimisest, siis äh, see ei seisne mitte ainult äh, võla ja laenamise määradest. lõpetuseks see, et komisjon hakkaks rangendama ra,, rakendama rikkumismenetlust lähtuvalt sellistest alustest, nagu me siin oleme rääkima, see on mõeldamatu. ja lõpetuseks kas kvantitatiivne lähenemine ma leian, et kvantitatiivne lähenemine ei aita meil võita ja saavutada lisandväärtust Euroopa tasandil. nii et äh, sellest tähelepanekust lähtuvalt, äh, milline oleks teie arvates sobiv järelevalvemehhanism, äh, mis aitaks meil tagada tõhusa juhtimise iseäranis pidades silmas asjaolu, et praegu esitatavad näitajad on olnud ainult kvantitatiivsed ja mitte kvalitatiivsed. ja esineja ütleb, et nüüd on pooled küsimused esitatud, nii et äh, annan meie esinejatele võimaluse vastata, teeksin samas järjekorras, äh, nagu teie äh, oma ettekanded tegite, nii et äh, ja vastake palun nelja minuti jooksul, kõigepealt professor De Graue Okay. Um, je voudrais tout d'abord um, répondre à la question très pertinente qui a été posée par M. Euh, kõigepealt äh, härra äh, Gozesi äh, väga asjakohane küsimus, kes seda võlga tagasi hakkab maksma jätkusuutlikku võlga nii-öelda ei ole vaja nii-öelda tagasi maksta, kui tegemist on jätkusuutliku võlaga, siis äh, ei tule seda tagasi maksta, siis äh, võib seda võlga põhimõtteliselt pikendada ja seda võib äh, teenindada pidevalt, aga nüüd on küsimus, milline see jäätevõlg on siis jätkusuutlik, milline kõik sõltub ka intressimääradest. Iiri valitsus peab maksma täna üheksa protsenti ja mitte ükski võlg ei ole jätkusuutlik üheksa protsendiga, ka Saksamaa võlg mitte. nii et äh, tegelikult äh, on probleemiks ka intressimäär, intressimäära surub peale turg ja turg äh, määrab intressimäära sugugi mitte alati ratsionaalsetel põhjustel, vaid sageli ka paanikast lähtuvalt. on erinevaid võimalusi sellises olukorras, võib äh, üritada vähendada Iiri võla intressimäära. ja ma leian, et võtka jätkusuutlikkus on äh, suures osas sõed seotud intressimääraga, mida sisse nõutakse. ja turud satuvad mõnikord nii suurde paanikasse ja paanika teatavasti äh, sünnitab ainult paanikat, et äh, on mingist paanika tasemest alates äh, on igasugune laen jätkusuutmatu. ja üks osa Euroopa poliitikatest peaks olema suunatud äh, intressimäärade vähendamisele, nii et äh, riigid saavad oma majanduse taastusprogramme käivitada, mis aitaksid neil võlgu jätkusuutlikuks muuta. ja siis paar kommentaari härra Pul-, Pulmanile ta soovis äh, meilt äh, häid ettepanekuid, ma arvan, et me oleme ka teinud juba konkreetseid ettepanekuid, eurovõlakirjad on konkreetne ettepanek äh, ja üks paljudest konkreetsetest ettepanekutest, mis aitavad meile edasi minna. tegemist pole mitte ainukese ettepanekuga. me peaksime muutuma, millised, mõtlema sellele, millised on institutsioonilised muudatused, mis aitavad meil muutuda äh, tihedamaks, tugevamaks poliitiliseks liiduks euroala ei saa ilma poliitilise liiduta hakkama, öeldi majandusteadlaste seas juba euroala algusest, euro loodi poliitilistel põhjustel, tegemist oli poliitilise pro projektiga ja meie puudujäägiks on olnud see, et me alustasime liikuma poliitilise liidu suunas, äh, nüüd äh, me peame seda tegema veel, me peame edasi liikuma, peame tegema seda vähehaaval, äh, me saame seda teha euro võlakirjade ja Euroopa fondi abil näiteks ja me peame loodetavasti rakendama ka meetmeid, mis aitavad tagada selle, et riikidel ei ole liiga palju kõrvalekaldeid ja professor Manessi, olen teiega nõus, et me, et see näitajate idee ei äh, toimi kunagi, äh, see jookseb kahe liivi, stabiilsus äh, ja kasvupakt põhines ka sellistel numbritel ja see ei toiminud. täiesti mõeldamatu on, et poliitikud kaasaegsetes demokraatlikes süsteemides allutavad oma tegevuse numbritele ja lähtuvalt numbritest rakendavad sanktsioone. see on poliitiline ulme, mis iial ei toimi ja õigusega mitte. poliitika ei ole numbritest kinnipidamine, vaid otsuste langetamine aga me peame siiski veel tugevasti vaeva nägema, et tagada seda, et riigid peavad konvergentsi kriteeriumitest äh, kinni ega liigu erinevates suundades, nagu äh, nad on seda teinud enne. palun. professor äh, Manas. suur tänu nende küsimuste eest. püüan vastata proua Peres küsis, äh, milline on, äh, millised on äh, usaldusnormatiivid fiskaalpoliitikas ja milline on selline fisaldus, fiskaalpoliitika. tavaliselt öeldakse, et äritsükli jooksul peab olema eelarve tasakaalus, võivad olla majanduslanguse ajal väikesed puudujäägid ja tõusva majanduse süsteemis äh, teatavad ülejäägid, äh, aga äritsükli jooksul peab olema tegemist tasakaalustatud eelarvega. ja üleüldiselt seda mõeldatakse, mõeldaksegi siis äh, usaldusväärse fiskaalpoliitika all. see mõte ei olegi nii absurdne äh,, nagu Paul de Grau ütles, oluline on tegelikult see, millal on võlg jätkusuutlik ja siin tuleme jälle tagasi eurovõlakirjade juurde. võib-olla mu ettekanne ei olnud piisavalt selge äh, ja ma ei rääkinud sellest piisavalt oma ettekande jooksul, aga oluline on see, et võlakirja väärtus äh, sõltub äh, ülejäägi väärtusest, millega seda rahastatakse ja kui antakse välja eurovõlakirju, siis me peame mõtlema, et kelle ülejääk praegusel hetkel või tulevane ülejääk annab sellele võlakirjale väärtuse, kuna meil ei ole Euroopa eelarvet äh, sellises mõttes, äh, siis äh, me oleme tõesti silmitsi probleemiga, et kas on selline eelarve või mitte. ja kui meil seda ei ole, Äh, siis äh, tegelikult peavad ülejäägiga valitsused, ülejäägiga riigid äh, rahastama puudujäägiga riike ja eurovõlakiri oleks poliitiliselt võimalik ainult siis, kui me läheme kaugemale oma eelarvealase lõimimisega ja kui sellega kaasneb teatav suveräänsuse kadu üle Euroopa Liidu liikmesriikides ja seda siis Euroopa institutsioonide huvides mis puudutab juhtumist, juhtimist, siis äh, ma suhtun skeptiliselt sellesse, et euro võlakirjad iseenesest toovad kaasa juhtimissüsteemide suuri muutusi. seda sel põhjusel, et äh, ka meie ühisvaluuta ei ole aidanud meil ühendada meie fiskaalpoliitikaid äh, ja toonud neid üksteisele lähemale ma arvan, et me peaksime seda olukorda hindama ja ma ei usu, et üks samm kuskilt äh, tekitaks mingeid automaatseid äh, äh, muutusi, mis hakkavad riiki, riikide fiskaalpoliitikaid üksteisele lähendama, me peame seda asja põhjalisem, põhjalikumalt läbi mõtlema. ja siis järelevalve näitajad, ma arvan, et probleemiks ei ole mitte see, kas me peaksime siin toetuma numbritele või, või neid pimesi jälgima või mitte. mitte keegi ei ole seda paraku kunagi teinud keegi ei võta neid numbreid tõsiseid, kuid oluline on see, millised on olulised näitajad, tavaliselt kasutatakse jooksevkontot, konkurentsivõimet, kasvu mis tegelikult ei ole liikmesriikide valitsuste kontrolli all, väga raske on luua süsteemi, mille abil karistada liikmesriikide valitsusi, kui äh, on kõrvalekaldeid, kui tekivad selliseid probleeme selliste näitajatega, siis äh, liikmesriikide valitsustel puuduvad igasugused vahendid äh, selliste näitajate mõjutamiseks, vähemalt lühikeses perspektiivis Äh, võib läbi viia struktuurilisi forme ja nii edasi ja siis me räägime juba pikemast perspektiivist, äh, tegemist on põhjapanevatest, äh, põhjapanevate küsimustega, mida valitsus peab ette võtma, struktuuriliste muudatustega, aga nende igapäevatööd ei saa see nendest parameetritest lähtuvalt mõõta. loomulikult on nende sammudel oma pikemaajalised mõjud, aga, aga mitte lühikeses perspektiivis ja seetõttu äh, meie ähm, sellised näitajad äh, on äh, ebasobivaid äh, valitsuse igapäevatöö hindamiseks. suur tänu ja nüüd professor Holm. suur tänu, proua esinejana. kõigepealt turud, turgudel on, pole kunagi küll, turgud tahavad alati enam, turud käituvad hüsteeriliselt, kohe kui turud tajuvad, et kuskil on mingisugune ebakindlus. Äh, ja kui mõningad institutsioonid satuvad ohtu, siis äh, turud satuvad paanikasse ja püüavad raha välja tuua ja sama võib rakendada ka teistsuguses olukorras, positiivses olukorras, kus äh, turud muutuvad eufooriliseks. me oleme seda näinud paljude riikide kinnisvarasektoris, need arengud on meile tuttavad nii et ühesõnaga, me peame andma turgudele mingisugused võrdlusalused, millest lähtuvalt nad saavad hinnata olukorda ja vaadata, et kui me liigume selles suunas, siis saavutame piirid seal, kui äh, me liigume teises suunas, siis äh, jõuame piirideni seal. Mm, ja sellise, sellest lähtuvalt me peame oma juhtimissüsteemid üles e-, ehitama. praegusel hetkel äh, on kriis näidanud, et meil puudub usaldusväärne juhtimissüsteem ja seetõttu turud tunnevad, et olukord ei ole jätkusuutlikud, äh, Kreeka võlg, äh, Portugali võlg, Iiri võlg ei ole jätkusuutlikud ja te võite siin ise veel mõelda, milline riik järgmisena tuleb. ühesõnaga, niikaua kui meie juhtimissüsteem ei ole Äh, valitsemissüsteem ei ole jätkusuutlik, äh, jätkub selline riikide langemise areng, me peame looma sellise struktuuri, valitsemisstruktuuri võimalikult kiiresti ja kui tegemist on usaldusväärse struktuuriga, siis äh, turud enam ei satu paanikasse ega tea, kuhu, selle üle, kuhu me liigume ja kui kaugele, sellepärast et kõik see on piiratud. ja näiteks tingimused äh, Kreeka võla puhul äh, on absurdsed äh, ja selliste võlatingimuste puhul ei oleks isegi Saksa võlg jätkusuutlik, ainult suudame me süsteemi luua siis, kui meil on usaldusväärne, usaldusväärsed võrdlusalused, millest lähtuvalt süsteemi kontrolli alla saame. ja siis vastuseks küsimusele, et mida parlament saab teha, oleks tore oleks kasulik, kui komisjoni ja nõukogu ettepanekud suudaksid äh, olla kõikehõlmavad, aga nad ei saa seda olla. meil on palju soove, kuid igal juhul oleks tore, kui ettepanekud me tahame suurte majanduslike kõrvaga, kõrvalekallete probleemiga tegeleda, siis me peame seda, peame tegema ettepanekuid kiiresti ja pikemas perspektiivis, muidu me võime selle kriisi selgitada, seljatada, kuid tekivad uued kõrvalekallete probleemid nii, et äh, parlamendi ülesanne on pidada silmas seda, et tegemist on Euroopa institutsiooniga, mitte liikmesriigi institutsiooniga ja te peate kandma hoolt huvi se selle eest, et meie Euroopa huvid äh, oleksid ka meie tähelepanu, see on väga suur ülesanne, me peame liikuma Euroopa valitsemisstruktuuri suunas, äh, kus oleks arvesse võetud Euroopa lähenemisviisi, mitte liikmesriigi tasandi lähenemisviise mis äh, on äh, võib-olla seotud pigem lühiajaliste huvidega, mitte Euroopa pikemaajaliste huvidega. suur tänu, Philippe Silvi ja siis Diego. vabandan, et äh, ma ei olnud kohal, sellepärast et pidin selgitama, millises olukorras on Belgia, tegema väikese ettekande. ohoh, nii väikesed jõudsite isegi meie sekka tagasi, kommenteerib esinaine. aga kaks küsimust professor Manasse, äkki te võiksite oma punktide süsteemi pisut täpsustada, meie oleme teinud omalt poolt äh, sellise ettepaneku. me tahaksime aga teie ideega põhjalikumalt tutvuda, professor Horn, kui rääkisite sellest, et meil on vaja institutsiooni, mis äh, teostab järelevalvet võla üle nii erasektoris kui ka riigisektoris Euroopas ja meil oleks vaja Euroopa järelevalvefondi või midagi sellist. kas te ei usu, et äh, meie Euroopa süsteemsete riskide nõukogu äh, võiks seda ülesannet täita ja siis me võiksime panna tööjaotuse paika ja siis kõigile teile tahaksin esitada küsimuse, me rääkisime maksustamisest, maksupoliitikatest äh, professor Montiga, kas te arvate, et me peaksime sellele tabule lõpu tegema? teisisõnu, kas te leiate, et meil oleks vaja äh, mingisugust maksustamistasandil äh, mingisugust kooskõlastatust äh, maksustamistasandil äh, või vähemalt Eurotsoonis või, või on see lootusetu? suur tänu kõigile kolmele esinejale, mul on üsna selge küsimus ja seda professor De Grauele kuidas siis äh, toimib äh, siniste ja punaste võlakirjade arvutamine, kuidas äh, intressimääri määratleda, milline amet seda teeb, kellel on pädevus, kas tegemist on sõltumatu või pigem poliitilise otsusega ja siis ei suuda ma ka mm, loobuda kiusatusest öelda, et äh, teie ütlesite siin, et kuna oleme majandus- ja rahaliidus, kuid endiselt äh, suveräänsed, äh, nii et me peaksime langetama otsuseid, mis eiravad liikmesriikide suveräänsust, te ütlesite seda härra, härra Tehon, aga, härra Holm, aga ma ei usu seda. mina leian, et tegelikult me oleme jagatud äh, suveräänsusega liidus, võtame Prantsusmaa näiteks, ja omal Deutschmarki perioodil Bundesbank otsustas äh, vahetusmäära üle ja me teataval määral euroga saavutasime mingil määral suveräänsuse ja nüüd me võime jälle otsustada, et me võtame suveräänsuse ära, sellega seoses äh, tekib teatavaid äh, puht psühholoogilisi raskusi, me võime öelda, et me jagame otsuseid, äh, kui me jagame valuutot, otsuseid langetatakse ühiselt. ja tegemist ei ole mitte suveräänsuse äravõtmisega, vaid tegemist on jagatud suveräänsusega praegusel hetkel Pervanche rääkis siin ka fiskaalvõimu jagamisest. ma arvan, et see on niivõrd oluline küsimus, on petlik väita inimestele, et meil võib olla igasugune ühisvaluuta, ühisvaluuta poolt pakutav kaitse ja, ja hüved, ilma et oleks mingisuguseid kohustusi. Ingo. suur tänu, Sharon lubasin teha lühidalt. ja nii teengi lühidalt. mul on ainult üks küsimus kõigile esinejatele ja mul on väga hea meel neile, nende ettekannete üle. tahtsin küsida, mida arvate võla vähendamise eeskirjast ühe kahekümnendiku võrra aastas professor Manasse mainis seda ideed, kuid äh, tahaksin küsida, kas meie esinejad leiavad, äh, et see eeskiri on mõeldav, äh, kas see võiks olla võib-olla paindlikum, võib-olla võiks see vähendamise määr olla mitte aastapõhine, vaid kolme aasta põhine või võiks olla mingi muu, hoopis paindlikum lahendus ja sellisel juhul milline? suur tänu, ütleb proua esinaine. ja teeme jälle samas järjekorras. ja ma teen ettepaneku jätta viis minutit vastamiseks. härra De Graave, kõigepealt vastaksin äh, härra Lambertsi küsimusele, mis puudutas maksustamist kas meil on vaja rohkem kooskõlastada oma maksustamis- poliitikat jah, kahtlemata, et pikemas perspektiivis euroala jääb ellu ainult juhul, kui soovitakse ka nõnda eelarveliitu, mis tähendab maksustamis- ja kulutamis äh, osas sulle suveräänsuse loovutamist kõrgemale tasemele. no sellele võib kuluda kakskümmend, kolmkümmend aastat, kuid see on hädavajalik eeltingimus et ellu jääda ka pikemas perspektiivis. ja nüüd äh, me seisame silmitsi vajadusega liikuda selles suunas, kuid see on osutunud äärmiselt raskeks, seetõttu me peaksime edasi liikuma väikeste sammudena, kuid vähemalt selles suunas. ja seetõttu ma arvan, et me peaksime olema äh, kavades ambitsioonikamas, ka nendes kavades, mis on praegu esitatud ja seda on rõhutanud ka eelkõnelejad. praegu esitatud kavad on nii väheambitsioonikad, et võib juba praegu kindlalt ennustada, et me, me peaksime tegema suuremaid jõupingutusi järgmise kriisi ärahoidmiseks, mis võib kaasa tuua euroala kokku varisemise. vähemalt mina selles ei kahtle. ma samuti tahaksin vastata nüüd küll prantsuse keeles selle kohta, kuidas hakatakse arvutama intressimäärasid, selleks on mitmeid erinevaid mooduseid. see, millele mina mõtlesin, oli järgmine, praegusel on eurokõla, eurovõlakirja määr üks määr ja selleks on vaja eh, ümberjagamismehhanismi, et ümber jagada nõndade eh, senise võla osa selles eurovõlakirjas, mis oleks teatud määral seotud intressimääradega, mis on kasutusel siseriiklikel turgudel, kui selliseid on. ja kui siseriiklikud turud kaovad, siis kaob ka ümberjagamise probleem ära. seega teatud riiklikus segmendis on mingi turu intressimäär kasutusel äh, ja siis tuleb leida ka õige valem millega piirata kulutusi. praegu maksab Iirimaa üheksa protsenti, aga Kreeka kaksteist protsenti ja minu arvates ei ole mõeldav, et selles ühisosas, selles sinises osas Kreeka jätkuvalt maksab kaksteist protsenti ja Iirimaa ainult üheksa. seega tuleb leida mehhanism, mis aitab vähendada seda erinevust. tuleb jõuda mingi ümberjagamismehhanismini mis võimaldab äh, vähendada kolme A rautinguga, äh, reitinguga riikide probleeme, mis neil praegu on. see tähendab seda, nende kartused, et neid tuleb maksta rohkem. see oli minu idee aluseks ma vabandan, esitati ka härra Feio poolt küsimus mulle. võla koorma vähendamiseks ühe kahekümnendiku võrra aastas või äh, kas on võimalik mingit paindlikuma lahendust leida. mina pooldan paindlikumaid lahendusi, ma ei poolda eriti neid automaatseid äh, arvulisi lähenemisi. ka härra Manassi võib-olla midagi ütleb selle kohta, et me ei saa sellist valemit kasutada, see meetod peab olema paindlikum, kuid ma tahaksin rõhutada nüüd, kui mulle sõna anti, et euroalal on praegu nagu kinnise idee käibel, et eelarve küsimused eelarve küsimustest rääkides, et tänapäeva probleemid on eelkõige seotud äh, Äh, vastutustundetu eelarvepoliitika rakendamisest, puudujääkidest, ülejääkidest, kuid tegelikult kriisi põhjustas ka äh, möödunud perioodidel äh, erasektori võlakoorma üleliigne suurenemine. ja seetõttu äh, tähelepanu suunamine majanduskasvu stabiilsuspakti tugevdamisele ei ole vajalik, me ei vaja läbipääset. sest need probleemid ei ole tekkinud mitte selle pakti tagajärjel, kuid samas me keskendume sellele paktile ja minu arust valesti. ja me oleme rakendanud liiga karme meetmeid, mis toovad kaasa nagu nõiaringi efekti ja mis ei aita meil eelarve probleeme lahendada. professor Manasse lubage alustuseks vastata, et ma nõustun äh, sellega, mida ütles eelkõneleja kriisi põhjuste kohta ja ka selle kohta, kus on nende eesrindlikke riike, kus on eelarve ülejääk, äh, mis omavad äh, suuremad reitingud, aga nüüd majanduslanguse ajal kasvatasid oma võlga oluliselt. teisalt on aga õige väita ka see, et Euroopa riikides hakkas kasv ka juba enne kriise ja söögenes äh, probleem ka mitte seetõttu, et äh, kas-, majanduskasv ja stabiilsuspakt ei takistame nüüd, vaid äh, ka see, et äh, see äh, suhe kasvas üle kaheksa protsendi SKP-st. SKP ja lubage mul nüüd kõigepealt vastata härra Lamberi küsimusele punktisüsteemide kohta. ma olen selle kohta ka äh, äh, väikese dokumendi koostanud, see avaldati Rahvuse Valuutafondi poolt aastal kaks tuhat seitse. see on rohkem niisugune teaduslik artikkel, kuid mõte on selles, et tuleks üles ehitada selline süsteem, mis arvestab nii eelarvedistsipliini nõuetega, nagu me rääkisime, äh, kui eelarve on tasakaalus äh, majandustsükli ajal, kuid selle saavutamiseks äh, on vaja paindlikuma süsteemi ja selleks tuleb arvesse võtta teatud riigi võlakoormat teatud ajaperioodi juhul kalkuleerida seda, mis on soovitav eelarve puudega osas, et asi oleks jätkusuutlik ja see saab olema võrdluse aluseks vajalike korrigeerimiste tegemiseks. ja nende äh, korrigeerimiste alusel äh, pannakse paika punktisüsteem, kui riik vajab äh, suuremaid jõupingutusi. ja kui ta saavutab seda, siis ta saab nii-öelda punkte juurde, kui ta ei suuda seda, siis võetakse punkte maha. ja see jätab riikidele teatud paindlikkuse um, rasketel aegadel võib-olla süvendada oma võlga ja parematel aegadel paremini korrigeerida eelarve seisundit. mõte oli selles, et säilitada paindlik süsteem, kuid samas tagada seda, et keskmisel majaperspektiivis lähenetakse stabiilsele eelarvepoliitika nõuetele. vastuseks proua Gularile ma võib-olla teiega isegi nõustun nendes suveräänses küsimustes, kuidas see on jagatud eh, liikmesriikide valitsuste ja euroala liikmesriikide vahel. mina olen, olen rohkem mures sellepärast, nagu ka teiegi ütlesite, et millele me keskendume, ma arvan, et äh, me peaksime keskenduma rohkem koordineerimisele Euroopa tasandil oh,. härra Feio vastuseks teile, äh, mis puudutas kahekümne prots-, ühe kahekümnendiku vähendamise reegleid, mis esitati Euroopa Komisjoni ettepanekus. mina kritiseeriksin seda ettepanekut kolmel põhjusel. kõigepealt, enamik riike mõningate eranditega on juba ületanud siia kuuekümne protsendi määra ja on riike, kus see määr on ka üle kaheksakümmend protsenti SKP-st. taolise reegli rakendamine nõuaks kõikide Euroopa riikide koordineeritud võla vähendamisi. ja sellisel juhul fiskaalkordisti saab olema palju kõrgem, kui kõik teevad seda koos, võrreldes sellega, kui iga riik eraldi ja sellise reegli mõju Euroopa majandusele võib olla üsna märkimisväärne teiseks, meil on juba ühisraha, äh, seda on küll palju arutatud, kuid me ei soovi ju ühte reeglit, mis rakenduks kõikidele, sest äh, riikide olukord on erinev kui me räägime Hispaaniast või Iirimaast, kus on suur jooksevkonto defitsiit ja teisalt on meil Saksamaa, kus on suur ülejääk ja kui Saksamaa hakkaks oma võlga vähendama vastavalt sellele reeglile, eh, siis see sunniks võib-olla ka teisi riike seda tegema, aga me soovime siiski teatud paindlikkust sellise meetodi rakendamisel. me ei saa eh, ühte lahendust kõikidele peale suruda. ja kui me räägime usaldusväärsusest ja kui me arvestame nüüd seda suhet SKP-sse siis ühe kahekümnendiku reegel teatud riikide jaoks tähendaks väga suuri piiranguid eelarvepoliitikas, väga karmi eelarvepoliitikat, sellest ma rääkisin ka minu ettekandes ja selle tekst on talle vägeda, mis tähendab seda, et järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul, arvestades intressimärgide, peaks Itaalia vähendama seda äh, viie protsendi võrra aastas ja see on täiesti ebarealistlik Äh, ei praegusele ega tulevastele valitsustele. Äh, loomulikult usaldusväärsus on oluline ja kui soovitatakse saavutada, säilitada usaldusväärsus, hakatakse seda reeglit rikkuma. tänan, järgmisena professor Horn äh, härra Lambert küsis tööjaotuses eelarve ähm, kõrvalekallete kontrollimised ja kas sellega peaks tegelema Euroopa nõnda rahaliit või mitte rahafond, aga ka teised võimalused on mõeldavad, et näiteks üks institutsioon teostab järelevalvet, monitooringut ja teine institutsioon oleks selline, mis oleks nagu tuletõrje rollis ja käivituks ainult kriisiolukorras. see võib-olla lahendaks tööjaotuse probleemi. ja nüüd ma vastan võib-olla viimasele küsimusele, enne kui ma vastan teistele küsimustele komisjoni ettepanek vähendada võlakoormat ühe kahekümnendiku peale. me räägime ju tegelikult majanduslikust probleemist ja mitte nii-öelda mehaanilisest rikkest. mis tähendab seda, et tuleb tegutseda paindlikult, sest kui me hakkame mehaaniliselt asjale lähenema, siis täpselt nii, nagu professor Manasse ütles, toimub euroalal koordineeritud fiskaalvahendite vähendamine väga suures mastaabis ja nagu kahe tuhande üheksanda aasta kriis näitas, kui kõik riigid võtsid kasutusele oma äh, stiimulipaketid, siis need fiskaalkordistid tegelikult kahekordistusid äh, võrreldes olukorraga, kui riigid oleksid ühekaupa tegutsenud. ja kui kõik alustavad samaaegselt nende kulutuste vähendamisega, fiskaalmeetmetega, siis see kordist samuti suureneb. praeguses olukorras on meil vaja paindlikku lähenemist sellistel riikidel nagu Is-, Kreeka, Hispaania ja Iirimaa ja Portugal, kellel on väga suur eelarve puudujääk hetkel, peaksid rohkem restriktiivsemalt tegutsema aga teiselt poolt teised riigid, kelle, kellele see probleem ei ole nii äh, aktuaalne praegu, peaksid rohkem ekspansiivselt tegutsema ja see oleks kompense-, kompenseeriva efektiga. sest majanduskasv toimub ju euroalas ja see ei ole nii kiire ja õige, nagu see peaks olema, isegi võrreldes Ameerika Ühendriikidega, kus siiski kaeveldakse väga palju praeguse olukorra tõttu. Saksamaata meie prognoosid euroalale null koma null kuus protsenti kasvu näitab stagnatsiooni. ja see on väga kõnekas olukorra kohta ja mis näitab seda, et Euroopa tasandil me ei suuda kiiresti saavutada sama tootmistaset, nagu meil oli enne kriisi. ja seetõttu praeguses olukorras me ei saa sellist ko koordineeritud fiskaalmeetmeid rakendada, seda võivad endale lubada need riigid, kellel on ülejääk, aga need, kellel on puudujääk, ei saa seda lubada. ja see tähendab seda, et mitte kõik riigid ei saa tegutseda ühtemoodi. on riike, kes peaksid hakkama fiskaalpiiranguid sisse viima, on neid, kes ei peaks seda tegema. esitati põhimõtteline küsimus sõltumatus rahaliidus ja selle kohta on vaja otsust. meid niikuinii sunnitakse seda otsust langetama. kas me jääme sama sõltumatuks, nagu me väidame ennast olevat teoorias ja praktikas? sellisel juhul me peame jõustama reeglid, eeskirjad suveräänsetele riikidele, et täita rahaliidu poolt võetud kohustusi mis tähendab mitte suuremat kui kaheprotsendilist inflatsioonimäära keskpikas perspektiivis. et vältida sattumist äh, jälle ras- äh,, jooksukonto raskustesse. või äh, me otsustame poliitilise liidu kasuks, loobudes teatud määral oma suveräänsusest ja kehtestades teatud üle-euroopalise ümberjaotamismehhanismi Äh, mis tagab siis automaatse tasakaalustamise. ma eelistaksin seda, kuid ma mõistan, et see ei ole poliitiliselt teostatav või mõeldav äh, järgmise paari aasta jooksul, kuid ma siiski usun, et üsna pea me mõistame, et on vaja vähemalt miinimumtasemel koordineerimist, et vältida maksudumpingut, sotsiaaldumpingut. Need on miinimumkokkulepped, mida me vajame, miinimumtaseme koordineerimist vastasel juhul alati säilib oht, et rikutakse äh, neid kohustusi, mis on võetud rahaliidusse äh, kuulumisel. suur tänu, suur tänu teile, suur tänu meie sõnavõtjatele, professor Montele, ka sissejuhatava ettekande ja arutelust osavõtu eest ja ma tänan ka komisjoni liikmeid, kes on vastu pidanud lõpuni. meil on olnud äärmiselt huvitav arutelu ja ettekannete tekstid on teile juba välja jagatud, neid võib levitada ka elektronposti teel, nii et äh, kõigil oleks nad kasutada. ja veel kord äh, tänan teid ja sellega on kuulamine lõppenud, võib-olla natuke enne lõputähtaega.